Dear colleagues, uh, dear co-chair, Mr Raivo Aik. head kolleegid, uh, hea kaas uh, koosoleku juhataja härra Raivo Aeg, uh, head kolleegid rahvusparlamentidest, tere tulemast libekomisjoni istungile ja Euroopa Parlamenti. ning oleme siin täna selleks, et rääkida parlamentaarse ühiskontrolli töörühmast. head külalisesindajad Euroopa parlamendi nimel, ka Eesti parlamendi nimel on mul väga hea meel sellele esimesele koos viibimisele teid kutsuda, mis on siis Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma. mul on väga hea meel, et äh, rohkem kui seitsmeteistkümne rohkem kui seitsekümmend inimest on siin saalis, kes äh, esindavad Euroopa Liidu kahtekümmet seitset liikmesriiki tänane koosolek, head kolleegid, on väga muljetavaldav siin suures saalis ja me mitte ei esinda siin Europoli huve, mis on väga oluline kõigi meie jaoks, aga tegelikult esindame ka edulugu, eh, mis siis seisneb selles, et toome Euroopa Parlamendi väga töökad liikmed kokku ja rahvusparlamentide väga töökad liikmed samuti vastavalt ühiskontrolli töörühma. väga pikk äh, tee on äh, läbi käidud alates sellest, kui Europoli äh, ühiskontrolli töörühmast esimest korda räägiti, kui räägiti ka Euroopa Liidu tulevikukonvendis. nagu teate, siis Euroopa Liidu aluslepingus Lissaboni lepingu artikkel kaheksakümmend kaheksa viib sisse Europoli ühiskontrolli tegevused ja need ühiskontrolli tegevused on Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. mul on väga hea meel, et me oleme selle artikli alusel täna siin kokku tulnud. loomulikult tulime täna siia, nagu ma ütlesin, Euroopa Parlamendi väga töökate kolleegide tulemusena ja teie omade samuti. ja see on tegelikult kõik sündinud sellepärast, et Europoli raport on teinud Äh, tõhusat tööd härra Dias de Mera, kes on täna ka saalis, ning Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond tervikuna ning artiklis viiskümmend üks äh, Euroopa Liidu määruses on see kirjas ning äh, suur aitäh, härra Dias de Mera ning teie meeskond, et olete toonud mind ja meid siia kõiki tänasesse hetke. tänane asutav koosolek viib selleni, et oleme võtmas järgmist sammu Euroopa Liidu demokraatias ja kuulame ära võtmekõnelejad, kõrged esindajad Euroopa Liidu institutsioonidest. esimest korda vahetame me ka arvamusi Europoli haldusnõukogu juhiga ning ka Euroopa andmekaitse inspektoriga ja pärast seda alustame siis kodukorra alusel arutelusid meie parlamentaarse ühiskontrolli töörühma loomiseks ning reeglite vastuvõtmine järgneb ilmselt homme. head kolleegid, ütlen teile ette, et veebis kantakse üle meie koosolekut ning see kõik lindistatakse ja avaldatakse ka libe komisjoni kodulehel. nüüd annan aga väga suure hea meelega sõna härra Raivo Aegile, kes on äh, Eesti parlamendi delegatsiooni juht ning oleme tänase kohtumise ette valmistanud koostöös temaga. ütlen ka, et oleme siin kaasesimehed ning esinejate konverentsi järeldustel äh, punktide kohaselt äh, vastavalt sellele, mis Bratislavas eelmisel aastal vastu võeti. nüüd annan härra Raivo Aegile sõna, kes on siis Eesti Parlamendi delegatsiooni juht, palun. Thank you. Honorable colleague suur tänu, head kolleegid, head sõbrad, hea kaasesimees, head külalised ja head kõnelejad. esiteks eh, tahaksin kõigepealt ennast tutvustada. minu nimi on Raivo Aeg ja olen õigusasjade komisjoni juht Riigikogus, mis on Eesti parlament. olen ka julgeolekuasutuste järelevalve eh, valikkomisjoni esimees mind valiti parlamenti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Eestis, pärast seda, kui olin kakskümmend kuus aastat olnud äh, politsei- ja sisejulgeolekuteenistustes ametis. Äh, on hea meel mul ja suur hea meel äh, öelda teile tere tulemast meie ühtsesse koosoleku kontekstis täna siin Euroopa Parlamendis ning avada ka Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma eh, esimese avalöögi. järgmistel päevadel on meil hea meel kasutada meie emakeelt töökeelena ja mina eelistan seda ka teha ja teen seda hea meelega. on teile ka väike üllatusmeene, eh, eh, üllatusmeene Helkuri näol. see asjak on väga üheselt seotud turvalisusega, aga poliitikutena teame, kui oluline on ka üldisemas plaanis olla nähtav turvalisuse tagamine ja hoidmine on ka meie tänase arutelu teema. ühtlasi olge lahked, maitske meie sünnipäevakomme. järgmisel aastal tähistab Eesti äh, Vabariik oma sajandat sünnipäeva. olete siis oodatud kõik külastama Eestit. aga suundugem nüüd äh, põhiteema juurde. rahvusvahelist äh, kuri, rahvusvahelisest kuritegevusest tulenevate ohtudega võitlemiseks on, on Euroopa tasandil õiguskaitseasutuste käsutuses korralik tööriistakast. Europoli roll ja pakutav tugi Euroopa Liidu sisejulgeoleku tagamisel on selles tööriistakastis üks tähtsamaid. Europol koos ainulaadse eri riikidest lähetatud sideohvitseride võrgustikuga loodi eesmärgiga võidelda rahvusvahelise kuritegevuse eri vormidega ning toetada liikmesriike selles tegevuses pärast Europoli loomist on Euroopas ja mujal maailmas toimunud suured muutused. muutunud on kuritegude dünaamika ja struktuur, ka seisame silmitsi märksa suurema hulga rahvusvahelise, rahvusvaheliste kuritegudega. nii nagu tänapäeva ühiskonnas üldse, kolib ka kuritegevus üha enam üle virtuaalruumi. rahvusvaheline terrorismivastane võitlus on saanud politsei ja julgeolekuasutuste tavapärase igapäevatöö osaks kuritegude dünaamika muutudes on aina olulisem informatsiooni vahetamise kiirus ja info kättesaadavus maailma eri paikades vahetult ohtudele reageerivatele ametnikele. infotehnoloogia võimaluste maksimaalne kasutamine ja arendamine mängib selles protsessis tähtsat rolli. võtmesõnad on seejuures äh, kvali-, kvaliteetne ja kiire infovahetus ja andmebaaside koostalitusvõime Euroopa Liidu üleste infosüsteemide vahel kõike seda arendades tuleb silmas pidada inimeste põhiõigusi ja vabadusi ning andmekaitse raamistikku. sisejulgeoleku tagamisel on olulisem leida tasakaalupunkt põhiõiguste ja vabaduste kaitsel ning ohtude tõrjumiseks vajalike kontrolli- ja kompensatsioonimeetmete vahel. selle eesmärgi poole püüeldes on tähtis roll õiguse loojatel Euroopa Parlamendis ja riikide parlamentidel, aga samuti kohtupraktikal eriline vastutus lasub siinjuures Euroopa Inimõiguste Kohtul. vastastikune usaldus sisejulgeolekut kujundavate osapoolte vahel on selles protsessis võtmetähtsusega. üks võimalus barjääre vähendada ja üksteisemõistmist parandada on aga ka parlamentaarne kontro-, äh, parlamentaarne kontroll koostoimes muude tsiviilkontrolli meetmetega. soovin kõigile töist meeleolu ja sisukat arutelu, aitäh! Thank you very much, Raivo, and that was done. suur tänu teile. ja tõesti, Eesti kiirus ja lühidus äh, suurepärane, ütleb esimees. aitäh teile, head kolleegid, äh, see võtme äh, ülesastumine siin näitas ka meile võtmevaldkonnad kätte, mida räägime meie ühiskontrolli läbides ja kuulame järgmisi kõnelejaid ka, et edasi minna, aga enne kui läheme edasi, tahaksin öelda, et härra Dias de Mera, kolleeg, keda ma nimetasin, kes äh, on teie jaoks tuntud kui Euroopa Parlamendi raportöör, mis puudutab Europoli määrust ning ta on valitud äh, ka äh, esimehe kohale, mis puudutab parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ning juhatab seda koosolekut härra Dias de Mera, palun võtke minu roll üle. As soon as Mr Dias de Mera takes niipea, kui äh, härra Dias de Mera võtab üle koosoleku juhtimise, kuulame ära järgmised võtmekõnelejad ja siis läheme edasi oma aruteluga. señor presidente, señorías, queridos colegas. austatud esimees, daamid ja härrad, head kolleegid. kõigepealt eh, tahaksin öelda omalt poolt tere tulemast teile. ja ma tahaksin tänada kõiki rahvusparlamentide esindajaid ja öelda teile suur tänu, et olete täna siia tulnud. nüüd aga läheme sisu juurde. ja olles Europoli määruse raportööriks määrus kaks tuhat kuusteist eh, murd seitse üheksa neli. esimene asi, mida mina tegin sel puhul, oli vaadata üle õiguslik alus, eh, millel me tegutseme, nimel Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend kaheksa. ja mis puudutab parlamentaarset järelevalvet ja see ongi tegelikult eh, see, mikspärast me oleme täna siia kogunenud. nimelt see artikkel kaheksakümmend kaheksa siis äh, viib sisse kontrolli eesmärgi Europoli äh, toimimise kohta ning seda kontrolli peavad teostama nii Euroopa Parlament kui ka sellega koos rahvusparlamendid. ning sealt edasi olen teinud ettepaneku raportöörina seda juunis aastal kaks tuhat kolmteist. tegemist oli muudatusettepanekuga kakssada. võtsin arvesse ka rahvusparlamentide arvamust ning korraldasime mitmeid parlamentaarseid kohtumisi selleks, et kõikidest nendest asjadest äh, debat-, äh, debatti pidada detailselt. näiteks kakskümmend äh, juuni kaks tuhat kolmteist, kakskümmend märts kaks tuhat neliteist küsisin kolleegide arvamusi ning arutasin seda ka haldusnõukoguga detailselt ning leppisime kokku, et määruse artiklis viiskümmend üks nii et peame keskenduma praegu oma tegevuses artiklile kaheksakümmend kaheksa aluslepingus ning Europoli määruse artiklile viiskümmend üks, et saada aru täpselt, millest me siin täna räägime. täiskogul hääletasime seda üheteistkümnendal mail kaks tuhat kuusteist ja see jõustus esimesel aprillil kaks tuhat seitseteist vabandust, ütleb kõneleja esimesel mail kaks tuhat seitseteist ehk siis peaaegu aasta hiljem. artikkel viiskümmend üks peaks olema jõustatud ja korrektselt ning mina tahaksin omalt poolt äh, siia öelda, kuidas see peaks tehtama. Me voy a detener aquí porque, pero voy a seguir naturalmente, porque primero vamos a escuchar los vídeos. esiteks äh, tahaksin öelda et meil on videosõnumid, mille peame kõigepealt ära kuulama. meie parlamendi asepresident Marjut McGuinness näiteks on teinud video äh, pöördumise meie poole ning samuti Julian King, volinik. niipea kui tehnika on valmis, kuulame need ettekanded ära. Peramus tere pärastlõunat, ütleb Mariet McInnes video vahendusel, ma tean väga hästi, et videoühendus ei ole täpselt seesama, mis olla teie juures saalis, nii et äh, teen lühidalt ja konkreetselt. tere tulemast teile Euroopa Parlamenti, minu ülesanne esimese asepresidendiga on süvendada ja tugevdada suhteid rahvusparlamentidega ja ma arvan, et praegusel hetkel konkreetselt kuulame me Euroopa Parlamendi äh, ja rahvusparlamentide kolleegide suust, et me peame töötama paremini ja ma usun, et me suudame seda ka saavutada, aga loomulikult täna keskendute te Europolile ning teil on väga oluline töö teha koos meiega tahan loomulikult öelda tunnustavad sõnad Claude Moraesile ning Augustin Dias de Merale, minu enda kolleegidele, kes on sellel teemal väga palju tööd teinud ning meie kollektiivne ülesanne valitud esindajatena on see, et tagada, et me seisame Euroopa kodanike huvide eest ka selles töös, mida teeb Europol. nagu teate, kogu Euroopas on inimesed mures julgeoleku pärast ning sellepärast on Europoli töö väga tähtis meie kodanikele, aga nad tahavad täpselt sama hästi ka seista selle eest, et poli-, poliitiline kontroll on nende tegevuse üle nii et kui olete täna tulnud kokku siia parlamenti, alustate selle väga tähtsa tööga. on väga palju keerukaid ja tõesti Äh, väga kompleksseid teemasid, äh, millega me peame tegelema. aga töötame tõhusalt koos Euroopa Parlamendis siinsamas, teie, olles rahvusparlamentide esindajad, ning ma arvan, et meie ühtsus ja tugevus on üheskoos ja ma arvan, et üleüldiselt kuulame ka sisendit teie enda parlamentidest, saame kõik koostööd teha paremini, selleks et Euroopa oleks tugevam ja parem koht meie kodaniku jaoks, aitäh! Äh, järgmiseks äh, ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile härra Andres Anveltile. härra minister, tere tulemast! Äh, meil on hea meel teie etteastet siin kuulata, palun! Thank you, Raivo um...! suur tänu, Raivo! daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja rahvusparlamentide esindajad ma tahaksin äh, tänada teid, et olete mind täna siia kutsunud ja et olete andnud mulle võimaluse arutada teiega koos väga olulist äh, ülesannet, äh, meie ühtset jõustruktuuri, Europoli küsimust sel hetkel, kui meie julgeolekuruum on aina väljakutsuvam. kui meie kolleegid ja meie kodanikud küsivad, et kes valvab järele politsei üle, siis ma usun, et meie ühtne vastus ongi parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ja ma loodan, et see ühisfoorum aitab ka selgitada praegusi julgeolekualaseid väljakutseid ning Euroopa Liidu vastuseid Euroopa kodanikele nendele küsimustele. me teame, et Euroopa ees on mitmed uued ja keerukad julgeolekuohud, mis oma loomult muutuvad aina rahvusvahelisemaks. on selge, et meie kodanikud on mures ja nad ootavad, et Euroopa Liit võtaks nähtavaid ja konkreetseid samme. viimastel aastatel on hukkunud liiga paljud süütud inimesed ja liiga palju elusid on rikkunud terroriteod. organiseeritud kuritegevus leiab pidu, pidevalt uusi tegutsemisviise ning äh, meie äh, politsei ja jõuorganite kogukond peab omama neid vahendeid ja ka vahendeid selleks, et sellele kiiresti ja tõhusalt vastata. ning see, seda, neid vastuseid on vaja ka täpselt äh, lahenduseks kuritegevusele, mis toimub digitaalses maailmas, kus äh, küberruumist sõltuvalt äh, saavad äh, kurjategijad nautida ka teatud anonüümsust. Europol pakub keskset rolli selleks, et jagatult äh, ühtselt ressursse kasutada, seda nii üksikutele liikmesriikidele kui ka Äh, sidusrühmadele. väiksematele liikmesriikidele, näiteks nagu Eesti, on see toetus, äh, mis läbi erinevate ekspertiisivõimaluste on Europolilt äh, ja spetsialiseeritud üksustelt meie poole tulemas, eriti oluline. aga ma usun, et see on ka suurematele liikmesriikidele oluline. Ühendkuningriik otsustas liituda Europoli määrusega pärast seda, kui Brexit referendumi otsus tehti. Taani riigil on rätseplahendus, mis võimaldab nüüd ka piisavalt tasandil koostööd teha, sealhulgas ka näiteks andmete vahetus. ja selles uues strateegias on Europol keskendunud kahele olulisele eh, teemavaldkonnale oluliselt panustades eh, kuritegevuse alase eh, infovahetusele ja juhtimisele Euroopa Liidus ning maksimaalset operatsionaali, operatsionaalset toetust ja mõju avaldada eh, liikmesriikides. head kolleegid, palun, ma tahaksin siinkohal nende eesmärkide parema täitmise jaoks mõndagi ära nimetada. näiteks info haldamise osas mis puudutab sisejulgeoleku tagamist ning usalduse tagamist ka sidusrühmade vahel, tagades ka sealhulgas andmete julgeolekut, turvalisust ning koostalitusvõime tagamist, on meie töö võtmevaldkondades. uus Europoli määrus annab Europolile vahendid tugevdada tema rolli, eh, olles Euroopa Liidu kuritegevuse alase informatsiooni keskpunktiks ning lubades ja võimaldades integreeritud andmejuhtimist. Europoli andmeligipääsu kohalduse alal lõppkasutajatele defineeritakse mitte süsteemi poolt, vaid hoopis eesmärgi poolt. see tõhustab andmete töötlemise nii tõhusust kui ka kiirust. Euroopa Liit astub ka olulisi samme selleks, et tagada Europolile laiem ning parem ligipääs Euroopa Liidu olulistele andmebaasidele, sealhulgas tulevikus sisenemise ja väljumissüsteem ning Eurodac. Eesti eesistuja jaoks on üks olulisemaid eesmärke toetada paremat olemasolevate andmete kasutamist kõikides Euroopa Liidu andmesüsteemides ning tagades kaastalitusvõime erinevate süsteemide vahel. ma tahaksin öelda mitmed komplimendid Europoli aadressil nende jõupingutuste eest, mis nad on juba teinud selleks, et saavutada sellist kaastalitusvõimet ma arvan ka, et kõik need soovitused, mis on teinud kõrgetasemeline ekspertide töörühm äh, kaastalitusvõime teemal, on väga olulised. Europol peaks Äh, vähemalt kahekordistama oma äh, panust selleks, et kasutada oma ligipääsuõigusi äh, konsultatsiooniks nii SIS-i, VIS-i kui ka Eurotaki süsteemides. samuti me peame toetama sünergiaid, kasutama neid ära Europoli andmete ning teiste süsteemide vahel, eriti just SIS süsteem. ja me peame jätkama ka Europoli andmete paigutamisvõime uuringuid äh, järgmistesse kaastalitusvõime lahendustesse. Europol saab anda ka lisandväärtus selleks, et erinevaid infovooge ühendada omavahel, selleks et äh, erinevaid äh, dimensioone katta, mis terrorismi puudutavad, ka pagulaste smugeldamist ning teisi, teiste tõhusate, teiste tõsiste kuritegudega võitlemiseks. näiteks ETIAS-e Äh, ettepanek äh, aitab äh, julgestuskontrolli viisavabalt reisivatele inimestele tagada. loomulikult liikmesriigid peavad süstemaatiliselt jagama Europoliga oma olemasolevaid andmeid. tugiteenused, mida Europol pakub, aitavad kaasa Euroopa Liidu sisejulgeolekut suurendada ning see julgeolek saab olla ainult nii hea, kui on info kvaliteet, mis äh, liikmesriikidest äh, ja politseiametitest tuleb. daamid ja härrad, ma tahaksin äh, nüüd lisada siin midagi ka teise Europoli strateegilise eesmärgi suunas, mis on paremat toetust liikmesriikidele anda. kaks tuhat seitseteist on väga oluline aasta, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikatsüklit organiseeritud ja raskete kuritegevuse vastases võitluses Euroopa Liidu poliitikatsükkel äh, lubab nendele ohtudele vastata koordineeritult ja struktureeritult ning äh, ettevalmistusi uueks tsükliks tehakse liikmesriikidega ja seda aktiivselt. nõukogu on heaks kiitnud äh, prioriteetkuritegevuse valdkonnad, millega tegeleda, seda mais, ning rõhutas ka seda, et oluline on prioriteetide ülest koostööd teha. näiteks rahapesuvastane ja majanduskuritegevuse vastane võitlus äh,, ka äh, dokumentide võltsimise vastane võitlus. samuti on nõukogu rõhutanud seda, kuivõrd oluline on intensiivsem ja parem koostöö kolmandate riikide vahel, sealhulgas olulised päritolu- ja transiidiriigid, mis puudutab erinevaid kuritegevuse tüüpe ning loomulikult hea koostöö oluliste inter-, rahvusvaheliste organisatsioonidega ma usun, et see on ülioluline selleks, et äh, nõutud tulemusi saavutada ja me peame ka äh, meie koostööleppeid edasi arutama, läbi rääkima nendel teemadel äh, meie võtmepartnerriikides. nõukogu on rõhutanud ka seda, kuivõrd oluline on paindlikkuse allesjätmine selleks, et olla valmis vastama ootamatutele või uutele sisejulgeolekuohtudele ettepoole vaatav analüüs, mis puudutab kuritegevust ja terrorismi Euroopa Liidus, on üks võtmeülesandeid, mis Europoli käes on. ja me peame maksimaalselt kasutama ära head strateegilist analüüsi, mida Europol pakub. head kolleegid. Europoli missioon on toetada liikmesriike selleks, et ennetada tõsiseid rahvusvahelisi ja organiseeritud kuritegevusi ning terrorismitegusid. selleks, et seda missiooni täita, peavad liikmesriigid andma väga selged suunised oma vajaduste kohta ja ootuste kohta ning Europol peab olema paindlik ja oma tegevuse ja teenused täpselt samamoodi seadma. selle jaoks on meil vaja head dialoogi ja pidevat tulemuste hindamist. ja ma loodan, et selle eesmärgi teenimiseks ongi tänased arutelud siin kojas. kokkuvõttes ma tahaksin ka väljendada rahulolu sellega, et haldusnõukogu on mitmed tugevad kandidaadid juba ees välja valinud selleks, et nad saaksid kandideerida uue Europoli direktori ametikohale lähitulevikus on vaja need otsused ära teha. ja mina olen veendunud, et me kasutame parimal võimalikul moel uut, läbipaistvat ja kaasavat valikuprotsessi. suur tänu teile tähelepanu eest ja kõike head! Muchas gracias senor Anvel, senor. suur tänu, lugupeetud härra Anvelt, lugupeetud minister. ja nüüd saab sõna volinik Julian King. nagu te teate, on tema vastutusvaldkond julgeolekuliit ning ka tema saadab meile täna videosõnumi. suur tänu teile selle kutse eest tänasele üritusele Uh, I m sorry I can't ma vabandan, et ma ei saa kahjuks isiklikult kohale tulla, aga ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest teiega siiski oma mõtteid jagada eh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohta. sisejulgeolek on liikmesriikide vastutuse küsimus ja see jääb nii ka tulevikus, aga rohkem oleme me teadlikud sellest, et Euroopa Liit peab mängima aktiivset rolli ning saab mängida aktiivset rolli liikmesriikide ametivõime aidates me seisame ju silmitsi julgeolekuohtudega, mis ei tunnista piire, et ohud on ühised ja me oleme tugevamad, kui me oleme ühine rinne. tervitan seda, et liikmesriigid tunnistavad Europoli rolli ning Europoli kasutatakse üha rohkem. Euroopa, Europoli terrorismivastase võitluse toetus võib pakkuda operatiivtoetust liikmesriikidele uurimistes näiteks Pariisi rünnakuse järgsel ajal või Brüsseli rünnakute järgsel ajal. Europol on näidanud, et operatiivandmeid ning finantsjuht lõngu võib äh, kasutada ära selleks, et saada terroristlikust võrgustikust paremat pilti ning liikmesriigid on tunnistanud, et see on kasulik. Europol mängib tähtsat rolli ka terroristliku sisust teatamise kohta internetiettevõtetele, nii et internetiettevõtted saaksid selle Äh, netist maha võtta. Europol mängib tähtsat rolli ka küberkuritegevuse vastases võitluses, küberkuritegevus jällegi liikmesriikide piire ei tunnista. WannaCry äh, rünnak selle aasta alguses puudutas sada viitekümmet riiki. Europoli küberkuritegevuse vastane keskus aitas mitmeid liikmesriike selle rünnakuga toime tulla ning reageerida. samuti kasutatakse ära äh, lunavara ja ja küberrünnakute vastaseid meetmeid. Europolil on üha suurem vastutus, tegevus ning suuremad ressursid peavad aga käima käsikäes ka suurema aruandluskohustusega. uus Europoli määrus annab nüüd siis oma rolli ka Euroopa Parlamendile ning, ning ka liikmesriikide parlamentidele, kes, kellel nüüd on kontrolliõigused Europoli üle. Teie kontroll suurendab Europoli tegevuse läbipaistvust, aruandluskohustust ning legitiimsust. Teie juhite poliitilisel tasandil Europoli tööd, teostate järelevalvet Europoli tegevuse üle ning analüüsite seda, milline on Europoli mõju õigustele, vabadustele ning andmekaitsele. Teie kontroll peaks aitama liikmesriikide ametivõimudel kõige suuremate julgeolekuväljakutsetega toime tulla. soovin teile edu seda ülesannet täites. kontroll, järelevalve on olulised ning ootan pikisilmi meie edasist koostööd tulevikus. suur tänu teile tänase töö eest, aitäh! Bueno, gracias al comisario. suur tänu, lugupeetud volinik. ja enne, kui alustame oma arutelu artikli viiskümmend üks üle, peame väikese muudatuse siin sisse viima, siin äh, meie poodiumil. kas ma võiksin kutsu äh, siia härra Butarelli ja härra Pärkna? ning äh, sooviksin tänada äh, lugupeetud minister Anvelti huvitava sõnavõtu eest, aitäh! Monsieur Butarelli est là? kas härra Butarelli on kohal? härra Butarelli? Eh, gracias. En tanto viene. Suur tänu ootame härra Butarellit, härra Butarelli on juba teel, nagu te teate, tema on Euroopa andmekaitse inspektor. ootame ta siiski ära, aga niikaua, kui me teda ootame, jätkan oma sõnavõtuga ning räägin siis artiklist viiskümmend üks pädevustest ja volitustest, see on meie õiguslikuks aluseks. kõigepealt jällegi, kui me nüüd heidame pilgu artiklile kaheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust, siis ähm, kontrolli teostavad äh, ühistel alustel kaks äh, haru, ühelt poolt Euroopa Parlament, kaasõiguslooja koos nõukoguga selles küsimuses, ning äh, teine haru on, kontrolliharu on siis liikmesriikide parlamendid. liikmesriikide parlamentidel ei ole kunagi tähtsam roll kui Euroopa Parlamendil, hoolimata sellest, et liikmesriikide parlamente on rohkem lähtuvalt artiklist viiskümmend üks Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid ühiselt otsustavad kodukorra ning korralduse üle parlamentaarse ühiskontrolli töörühmas. ka protokoll üks, artikkel üheksa mängib siin oma rolli. ja selleks, et seda ülesannet täita, tuleb jõuda kokkuleppele kõige tähtsamates küsimustes millega parlamentaarse ühiskontrolli töörühm peab tegelema. liikmete arv, esindajate arv, esimees, kohtumiste koht, kohtumiste arv ning et nendele küsimustele vastuseid leida, saadeti küsimustikud kõikidele liikmesriikide parlamentidele ning esindajate kogudele ning ka Euroopa Parlamendi esindajatele seda tehti eelmisel aastal, kakskümmend viis liikmesriiki ning Euroopa Parlament on vastanud sellele küsimustikule ning äh, Slovakkia, Luksemburg, Eesti ja Euroopa Parlament on moodustanud töörühmad, mina ise olin ka läbirääkija ning ühiselt töötasime me välja ettepaneku, mis võeti vastu Euroopa Liidu parlamentide spiikerite konverentsil Bratislavas kahekümne neljandal aprillil kaks tuhat seitseteist. ja selle dokumendi alusel hakati välja töötama kodukorda, saime terve rea muudatusettepanekuid kaheksast riigist. räägime nendest muudatusettepanekutest järgmise päevakorrapunktiga seoses ning loodetavasti saame kodukorra ühehäälselt vastu võtta konsensusega vastu võtta juba homme. meie asutava koosoleku lõpus parlamentaarne kontroll Europoli üle hõlmab erinevaid esindajaid kõigepealt on oluline haldusnõukogu esimees, kes praegu on Priit Pärkna, kes on täna ka siin kohal. ja nagu te teate, haldusnõukogu koosneb kõikide liikmesriikide esindajatest ning Euroopa Komisjoni esindajast. ja üks selle rühma esindaja on vaatlejaks ka kodukorrast lähtuvalt. tegevdirektor, keda ma näen siin tagapool ning hiljem saame ära kuulata ka, mida temal on öelda kaks ase, kolm aseliiget ja kolm direktorit. kõik saavad äh, meie kutsel esineda ühiskontrolli töörühmas, et rääkida oma tegevustest äh, ning ka eelarvega seotud küsimustest. nagu te teate, Euroopa Parlament on siin eelarvepädev institutsioon. räägitakse struktuurilisest äh, ülesehitusest ning võimalikest ekspertkeskuste loomisest näiteks äh, Europoli terrorismivastase võitluse keskus ning äh, küberkuritegevuse keskus. Euroopa andmekaitse inspektor samuti astub üles, ma ei tea, kas ta on juba kohale jõudnud, aga tema selgitab, äh, milles seisnevad tema vastutusvaldkonnad, kui ta kohale jõuab. ja me loodame üldiselt, et ta tuleb vähemalt kord aastas kohale, et rääkida üldistest andmekaitsega seotud ja isikuandmete kaitsega seotud küsimustest, samuti põhiõigustest, füüsiliste isikute põhiõigustest seoses Europoli tegevusega. ma arvan, et meil kõigil oleks kasu Euroopa andmekaitse inspektori äh, ettekandest, sellepärast et pärast esimest maid kaks tuhat seitseteist on andmekaitse inspektori tööpõld laienenud. kõige sellega äh, Euroopa andmekaitse inspektori pädevustega võite tutvuda artiklis nelikümmend kolm. ja siis äh, Europoli mitmeaastane programm, artikkel kaksteist neli Europoli määrusest, seda käsitleme homme hommikul. lisaks sellele on meil veel õigus kutsuda kohale teisi asjakohaseid isikuid, kelle esinemist me vajalikuks peame. ning Europol saadab parlamentaarse ühiskontrolli öö, töörühmale ka öö, riskihinnangud ohtude hinnangud, strateegilised raportid äh, ning äh, äh, Europoli eesmärkidega seotud hinnangud, samuti ka hinnangute ning uuringute tulemused, mida Europol on läbi viinud. lisaks sellele on ka halduskokkulepped ning mitmeaastane programm ning iga-aastane Europoli tegevuskava, mis peaksid töörühmale jõuda, töörühma lauale jõudma. siis iga-aastane see aruande konsolideeritud versioon ning Euroopa Komisjoni asjakohane hinnang. lisaks sellele võib äh, ühiskontrolli töörühm nõuda veel teisi asjakohaseid dokumente, kui parlamentaarse ühiskontrolli töörühm seda vajalikuks peab. ja kõige selle tulemusena äh, koostame oma kontrolliraporti Europoli ametivõimude üle. lõpetuseks võin öelda, et äh, meie pädevusvaldkonda kirjeldav artikkel on asjakohane ja täielik, aga me ei peaks äh, ka üritama seda ülemäära tõlgendada ja ülemäära laialt tõlgendada sellepärast et me ei tahaks Europoli väärtuslikku ning tõhusat tööd kuidagi õõnestada. meil oleks vaja sobiv ja toimiv, sobivat ja toimivat mehhanismi, mis tagaks selle, et liikmesriigid ja kodanikud usaldaksid Europoli üha enam. lõpetuseks lubage Euroopa Liidu julgeoleku ülevaadet tsiteerida, kus on kirjas, et Europol on oma tööaastate jooksul selgelt demonstreerinud, et ta toob kaasa Euroopa Liidule palju lisaväärtust. Europol suudab oma struktuure kohandada vastavalt uutele väljakutsetele ning töötada välja uusi äh, töövahendeid äh, uute ohtudega seoses äh, ning äh, pakkuda toetust liikmesriikide julgeolekujõududele teha seda tõhusalt ning asjakohaselt. ja nüüd annaksin juhtimise üle minu asejuhatajale, palun. suur täna, suur tänu härra Dias de Merale huvitava ja ülevaatliku ettekande eest. <clears throat> jätkame oma koosolekuga ja vastavalt Europoli määruse artiklile viiskümmend üks on arvamuste vahetamiseks kutsutud äh, <clears throat> meie koosolekule Europoli haldusnõukogu esimees ja Euroopa andmekaitse inspektor. kuid enne, kui ma annan sõna meie külalistele, soovin ma öelda paar sõna selle kohta, kuidas äh, tänasel koosolekul on arutelu korraldatud. <clears throat> nagu on tavaks olnud, äh, toimub arutelu järgmiselt sõna saavad vaheldumisi kaks äh, Rahvusparlamendi delegatsiooni liiget ja üks Euroopa Parlamendi delegatsiooni liige, kuni kõnelejate nimekiri on ammendunud. palun kõikidel äh, äh, selles sessiooni osavõtu, kõigil sellest sessiooni osavõttu soovijatel täita ära sõnavõtukaardid, mis on teile jaotatud, ja anda need saali teenindajatele, kes toimetavad selle meieni Kõnelejate nimekiri moodustatakse selle alusel, kuidas sõnavõtusoovi, sõnavõtusoovid esitatakse. Sooviksin juhtida tähelepanu, et kõik nii Rahvusparlamendi kui Euroopa Parlamendi liikmed peavad täitma sõnavõtukaardid. et kõigil oleks võimalus osaleda debatis, teeksin ettepaneku, et kõneajaks oleks maksimaalselt kaks minutit. kuid lähtuvalt sõnavõtusoovide hulgast võib juhtuda, et peame seda aega veel piirama, eesmärgiga, et kõik saaksid ikkagi sõna võtta. ja nüüd annan sõna Euroopa, sõna Euro-, Europoli haldusdirektorile härra Priit Pärknale ja sõnavõtt võiks piirduda umbes kümne minutiga, ole hea Thank you, Chair. aitäh! üritan püsida selle aja piires. daamid ja härrad, head sõbrad ja kolleegid. Europoli haldusnõukogu esimehena on mul väga hea meel pöörduda liikmesriikide parlamentide saadikute ja Euroopa Parlamendi saadikute poole parlamentaarse ühiskontrolli töörühma avaistungil. mul on väga hea meel et Euroopa Parlamendi libekomisjoni esimees Claude Moraes ja Eesti Riigikogu delegatsiooni juht Raivo Aeg on mu siia kutsunud. tahaksin kohe alguses öelda, et me ootame väga palju koostööd parlamentaarse kontrolli töörühmaga ning et eh, see koostöö avab uue peatüki Europoli umbes kahekümneaastases ajaloos. kolm lühikest märkust tahaksin välja tuua oma avasõnavõtus tänasel pärastlõunal. esiteks, seoses sisejulgeoleku laiema kontekstiga. me elame praegu äreval ajal Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit on silmitsi enneolematu arvu väljakutsetega sisejulgeoleku valdkonnas ning väga olulised on loomulikult siin rändeküsimus ja terrorism. ohud on väga dünaamilised ning arvukad ja ületavad piire üle kogu Euroopa. meie sisejulgeolekut mõjutab oluliselt organiseeritud kuritegevuse, mõjutavad geopoliitilised arengud organiseeritud kuritegevuse valdkonnas. Euroopa Liidu perifeerial toimu-, perifeerias toimuvad sündmused, Süüria, Liibüa näiteks, mõjutavad paratamatult terrorismi olukorda ja organiseeritud kuritegevust. vaesus ja relvastatud konfliktid on asjad, mis sunnivad migrante Euroopa Liidu poole reisi, sõitma ja need sündmused, mis toimuvad Euroopa Liidust lõunas, mõjutavad äh, seda olukorda ning samuti muudab, mõjutab ka radikaliseerumine ja džihadistlik tegevus. Euroopa Liidu tõsise organiseeritud kuritegevuse ohuhinnang äh, näitab, missugused, missugune on see dünaamika, mida on praegu võimalik täheldada Euroopa Liidus organiseeritud kuritegevuse valdkonnas. näiteks, mis puudutab tehnoloogiat on liikmesriikide õiguskaitseorganid praegu esirinnas. ning äh, me näeme, et loomulikult riikide julgeoleku tagamine on liikmesriikide endi kohustus, aga et seda tõhusalt teha, peame me tegema piiriülest koostööd ja ja tegema seda sidusalt. kõik liikmesriigid peavad panustama ühise julgeoleku tagamisse üks lähtealuseid Euroopa Julgeolekuliidu valdkonnas on tõdemus, et, et koostöö teeb meid tugevamaks ja killustatus nõrgemaks. Euroopal on keskse tähtsusega vahend meie ühises julgeolekuvahendite nii-öelda tööriistakastis, mis suurendab meie kõigi julgeolekut kolmes prioriteetide valdkonnas Euroopa Liidu tegevuskavas julgeoleku osas terrorismiga võitlus ning radikaliseerumise ta-, takistamine, organiseeritud kuritegevusega võitlemine ja küberkuritegevuse takistamine on, on siin väga tähtsad. Europol on oluline partner siseriiklikele õiguskaitseorganitele ning seda peegeldab ka pretsedenditu päringute arv Europoli infoplatvormile liikmesriikides läbiviidavate uurimismenetluste toetamiseks õiguskaitseorganite töö sidumine ongi Europoli peamine ülesanne, sidemete tagamine. kaks tuhat kuusteist oli üleminekuaasta Europoli jaoks. Euroopa kübertegev-, küberkuritegevuse vastu võitlemise keskuse, mis loodi aastal kaks tuhat kolmteist ähm, äh, tegevuse, äh, selle järgselt loodi ka terrorismivastase võitluse kes-, keskus ja e, viidi läbi palju kontrolle sisserändajate suurematel marsruutidel. Europolile on tagatud suuremaid ressursse, on eraldatud täiendavat raha uute ülesannete täitmiseks, muuhulgas mitmeaastase tegevuskava ülesannete täitmiseks ja meil, meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament on meid selles plaanis toetanud. samas on uute julgeolekuväljakutsete ulatus niisugune, et täiendavaid meetmeid on veelgi vaja. näiteks andmehalduse küsimustes. uus andmehaldusmehhanism võimaldab Europolil paremini täita oma ülesandeid ja tagada parem tugi liikmesriikide vastavatele organitele. me peame tagama, et võimalused, mis on pakutud, mis avanevad Europoli määruse kohaselt, rakendada Europoli infovahetuse keskse punktina, tõhusa koostööpunktina, tõesti saavad rakendatud. me ootame siin tuge Euroopa Parlamendilt ja parlamentaarse ühiskontrolli töörühmalt ning siin ma jõuan oma ettekande teise punktini, sellest, kuidas me saame paremini koostööd teha. artikkel kaheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus räägib vajadusest kon-, teostada kontrolli Europoli tegevuse üle Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostöös. Europoli määrus rõhutab vajadust parandada Europoli juhtimist, muuta see tõhusamaks ja voolujoonestada menetlusi. rõhutatakse samuti, et Europol peab muutuma läbipaistvamaks Euroopa Liidu kodanike suhtes ning äh, paremini vastutavaks. selles mõttes on parlamentaarse ühiskontrolli töörühm väga oluline samm Europoli töö läbipaistvamaks ja legitiimsemaks muutmisel. Europoli haldusnõukogu ootab konstruktiivset koostööd parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. haldusnõukogu on Europoli peamine juhtorgan ja me ootame ühis-, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmalt tõhusat panust oma töösse juhtimisstruktuuri. meil kõigil on oma roll täita, tagamaks, et Europoli määrus rakendub tõhusalt. selles osas eristab Europoli määrust äh, tõhusat järelevalvet Europoli töö üle, mis on liikmesriikide pädevuses ning äh, komisjoni esindaja pädevuses haldusnõukogus ning teiselt poolt Europoli töö üle teostatavat kontrolli, mille, mida teostab siis Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega. lõppkokkuvõttes on oluline, et Europoli töö üle teostaks järelevalvet asutus või organ, mis on sõltumatu Europolist ja selle loojatest ning siin ning Europoli haldusnõukogus ei ole tegelikult ette nähtud äh, kohta parlamentaarse ühiskontrolli töörühmale. ent antakse võimalus kutsuda sinna töörühma esindaja. artikkel neliteist Europoli määrusest näeb ette, et eh, haldusnõukogu võib kutsuda ükskõik millise isiku, kelle arvamus on oluline käimasolevas arutelus, muuhulgas vajadusel ka parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme oma koosolekule hääleõiguseta osalejana ning tahaksin kutsuda, kasutada seda võimalust, mis mul täna siin on, ja kutsuda Liibe komisjoni esimehe Euroopa Parlamendist Claude Moraesi JPSG esindajana rääkima haldusnõukogusse Euroopa Parlamendi seisukohtadest seoses meie tegevuse üle teostatava kontrolliga võimalusel äh, Äh, järgmise meie koosolekul kolmeteistkümnendal detsembril. haldusnõukogu juhina olen valmis tegema koostööd töörühmaga JTSG-ga vastavalt äh, määruses sätestatud põhimõtetele ning kavatsen seda teha täie läbipaistvusega, aga loomulikult austades ka haldusnõukogu ülesandeid selles osas, mis puudutab diskretsiooni ja konfidentsiaalsust ning äh, arvestades meie töö õiguskaitsealast iseloomu. umbes nädal aega tagasi võttis Haldusnõukogu vastu terve rea sätteid, mille eesmärk on suurendada Europoli äh, läbipaistvust ja parandada vastutust. ning see peegeldab eelmise aasta detsembris tehtud otsuseid. siin on nii äh, Haldusnõukogu liikmete deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta näiteks nende äh, CV-s ning samuti haldusnõukogu koosolekute kokkuvõtete avaldamine ja juurdepääs dokumentidele. üks paremaid võimalusi suurendada läbipaistvust ja parandada vastutust ongi läbipaistvuse suurendamine kõikidel astmetel, loomulikult austades isikute väärikust ning tagades andmekaitsenõuete järgimine olen seisukohal, et meil on päris hästi paigas tasakaal ühelt poolt töö tõhususe kontrollimise ja teiselt poolt Europoli regulatsioonide rakendamise vahel. et siin on tasakaal ühelt poolt õiguskaitseorgani toimimise loogika ja teiselt poolt selle üle teostatava kontrolli vahel. nagu Euroopa Parlament on varem öelnud, on väga oluline vältida riski, eh, et et kontroll või järelevalve sekkub liigselt sisejustiitsvaldkonna organite toimimisse, mis liikmesriikidele on sageli siiski kahe, siis peamiselt kahepoolsed infovahetuskanalid. nagu ma ütlesin oma sõnavõtu alguses, on ohud, mis kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu ees seisa, seisavad, niisugused, mis kindlasti koostööd nõuavad. meie üldine eesmärk peaks olema suurendada justiits- ja sisekaitse vald-, siseküsimuste valdkonna organite võimekust tagada vabaduse, võrdsuse, vabaduse ja võrdsuse ala ja õigluse ala Euroopa Liidus. lõpetuseks lubage mul rääkida paari sõnaga Eesti eesistumise peamistest eesmärkidest haldusnõukogus kuni eh, detsemb-, kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuni. kõigepealt peaksime kasutama ära kõik võimalused, mis määrus meile annab eriti mis puudutab infohaldust. andmeid luuakse praegu üha kiiremini ning järjest digitaalsemates keskkondades. õiguskaitseorganid peaksid suurendama kiirust äh, selle informatsiooni vahetamisel ja töötlemisel. niimoodi saame me tõhusalt võidelda rahvusvahelise kuritegevusega ja nurjata terroristlikud rünnakud. Europoli määrus kutsub üles tugevdama andmekaitse regulatsiooni Europolis ning äh, ning äh, tagama, et järgitakse andmekaitse nõuete eripära isikuandmetega seoses. siin on vaja autonoomset regulatsiooni, mis siiski vastab üldisele andmekaitserežiimile politseiasutuste koostöös Euroopa Liidus. siin on haldusnõukogu juba algatanud tõhusa koostöö Euroopa andmekaitse inspektori härra Butarelliga, kes, kes kolmandal oktoobril meie nõukogu koosolekul. teiseks peame tagama, et Euroopa Liidu struktuur ja võimekus, samuti nagu käimasolevad algatused, lõimitakse eh, muudesse tegevustesse ja lisavad väärtust see tähendab Europoli muutumist ning valmisolekut uute ülesannete võtmiseks. kolmandaks, me peame ühendama jõud teiste asutustega keerulisel institutsioonilisel raamistikul ra,, keerulises raamistikus. haldusnõukogu seisukohalt on meie ülesanne anda strateegilisi suuniseid Europolile ja olla ning tagada sisend poliitiliste otsuste tegemisele nõukogus ning parlamentaarsele kontrollile haldusnõukogu seisukohast on väga oluline, et Europol jätkaks samasuguse eduloona, nagu, nagu ta seda siiani on olnud. haldusnõukogul on võimalik siin tasakaalustada poliitilised eesmärgid ning operatiivtöö nõuded ja vajadused õiguskaitseorganite spetsiifikast lähtudes ning see puudutab ka informatsioonivahetust. haldusnõukogu peab jätkama tõhusa vahendajana otsuse, otsustamise eri tasandite vahel. kõige paremini saab seda teha läbi dialoogi ja konsensuse nõukogu liikmete vahel ning sidusrühmade kaasamise, kelle hulka kuulub ka JPSG. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et haldusnõukogu rolli tuumikfunktsioon on tagada tõhus tugi liikmesriikide õiguskaitseorganitele. me näeme end, endid JPSG partneritena meie ühiste väljakutsetega tegelemisel stabiilsuse ja sidususe tagamisel ning arengu tagamisel Europoli jaoks kiiresti muutuvas keskkonnas. aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu, härra Pärkna! ja nüüd on meil järgmiseks äh, kõnelejaks härra Giovanni Butarelli, Euroopa andmekaitse inspektor. ja palume jääda ka teil siis umbes kümne minuti ajale miiti. aga palun, floor is yours. Dear Mr. Yes, Demera, dear Mr. Haig, uh, honorable austatud härra Dias de Mera, härra Aeg, austatud kolleegid Euroopa Parlamendist ja rahvusparlamentidest, on minu ülesanne ja mul on suur heameel öelda jah sellele kutsele ja oli öelda jah sellele kutsele, mis puudutab esimest parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumist. nagu teate kõik, siis Lissaboni leping muutis politsei ja äh, sisekoostööd kriminaalasjades äh, peamiseks Euroopa Liidu õiguse valdkonnas. mis puudutab Euroopa Liidu kohtu lahendit, siis see kinnitas õiguslikku siduvust ka põhiõiguste hartaga ning artikkel kuuskümmend kaks Euroopa Liidu toimimise lepingust annab õigusliku aluse selleks, et oleks tugevam Euroopa-ülene andmekaitse kõikides Euroopa poliitika valdkondades, sealhulgas ka politsei ja sisekoostöö vallas. minu koduinstitutsioon, mis on eh, Euroopa Andmekaitse Inspektori büroo, annab aktiivset nõu, tahab anda aktiivset nõu ning tagab, et Europoli tegevus ning ka teiste ametite tegevus, näiteks Eurojust ja ka Euroopa prokurör, prokuratuur vastavate nendele põhimõtetele, mille hulgas on ka andmekaitse üks põhikomponent. Euroopa Liidu määrus, nii nagu teie, härra Dias de Meera, liberaportorina tuletasite meelde, viib Europoli kui ameti Lissaboni lepingu tingimustega vastu äh, kaasavusse ning rõhutab seda, et igal üksikul indiviidil on kaebust õigust esitada, saada ka sõltumatult andmekaitseorganilt äh, äh, hinnang teatud olukordadele. ja nüüd esimesest maist on EDPS-i ka Europol seiramas ametlikult. tahaksin öelda siin mõningad sõnad äh, põhimiste erisuste äh, osas, mis eelmiste järelevalve režiimi iseloomustasid tol hetkel, oli tegemist ühtse järelevalvenõukoguga, kus oli ka äh, liikmesriikide andmekaitseametid kaasatud. lisaks viljakatele kogemustele minevikust on meil nüüd seire ka tõesti väga sõltumatult äh, seireametilt, äh, millel on ka jõustamisvõimalus äh, vastavalt harta peamistele artiklitele. ning me oleme ka vastutavad selle pärast, et meie otsust on võimalik viia Euroopa Kohtu ette ja seda vaidlustada. ning võiks öelda, et meie institutsioon on ka poliitiliselt vastutav teatud mõttes ja sellepärast olengi täna siin teie ees aga me ei ole seire ja järelevalve teostajana mitte üksinda jäetud, sellepärast et äh, rahvuslikud andmekaitseametid on väga äh, tõhusalt äh, seotud ka meie koostöönõukoguga, mis on nüüd loodud. oleme võtnud vastu meie kodukorra. meie töörühma loomisel juunis ning me ei ole mitte ainult täisliige, vaid toetame ka sekretäriaadi tööd meie institutsiooni poolt. et rääkida uuest Europoli vastutavast rollist, siis teie, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid, Europoli tegevust ka poliitiliselt seirate. mis on andmekaitsjate roll selles uues julgeolekumaastiku küsimuses. me teame väga hästi, et meil on vaja kindlasti privaatsuse ja julgeoleku vahel head tasakaalu tagada, võttes arvesse ka andmekaitse omapära, mis operatiivtöös ette tuleb. ja meie vaatenurgast on avatud ja turvaline Euroopa ainult siis võimalik, kui me suudame tagada vähemalt kahte asja. nimelt operat-, operatiivkoostöö tõhustatust ja kuritegevusvastast võitlust ja kuritegevus, nagu me teame, on aina rohkem piiriülane ning teisest küljest põhiõiguste ja vabaduste kaitset äh, eraisikute puhul. nüüd tahaksin äh, öelda volinik Timmermansi sõnades, äh, kus ta kordas tegelikult kahes erinevas kontekstis seda, et andmekaitse on asi, mida me võime valesti teha väga lihtsasti, aga peame tegema seda õigesti. ja ta lisas et me peame oma andmekaitserežiimi korda viima. ja see ei ole mitte hea või lihtne ülesanne, aga see on vajalik ülesanne. ja sellest perspektiivist oleme me valmis panema kaitseklauslit äh, peale moodsal ja äh, vastutustundlikul moel, arvestades äh, meie õiguskaitseorganite tööd ning oleme valmis ka seire uue peatüki avamisega vaatame oma menetluspraktikaid, ressursse ja protsesse, et tagada Europoli tegevuse tõhusat seiret ning ka kiiret vastust, kui vaja, Europolile ning sidusrühmadele. selleks, et luua äh, uued andmekaitsevõimalused. ja sellest valgusest oleme ka loonud Europoli seiremeeskonna äh, meie organisatsioonis, töötab see koos kõikide teiste meie institutsioonide or-, öö, meeskondadega, sealhulgas näiteks poliitikaloomesektor ja nii edasi, selleks, et täppisteadmisi ja tegevusi organiseerida ja koordineerida, mis puudutab jõustamistegevusi. ja viimase viie kuu jooksul, kui Europol määrus on jõustunud olnud, oleme me juba mitmeid tegevusi ette võtnud, sealhulgas oleme kuulanud ära üksikusikute kaebused, kes arvavad, et Europol on nende isikuandmeid väärasti kasutanud. oleme andnud Europolile nõu mitmeid, mitmetes valdkondades, sealhulgas eraisikute andmete töötlemine ja inspektsioon on meie ja liikmesriikide äh, vastavate andmekaitseametite vahel äh, käimas detsembris. saan teile detailidest rääkida rohkem rääkides esiteks, milline on meie visioon, kuidas andmekaitse peaks nägema välja praktikas meie äh, institutsioon kolm tundi Brüsselist eemal ühest küljest, mida meie arvame, ja teisest küljest minu enda büroo, mis asub siinsamas Brüsselis. kuidas siis teooria ja praktika nüüd kokku lähevad? mul oleks väga hea meel teiega jagada vaateid andmekaitse valdkonnas, et kuulata ära teie vaated kõigepealt võib-olla ja vastata küsimustele, kui teil need on tekkinud. aga hästi kesk-, lühidalt keskendun ma kolmele võtmeelemendile ja vabandan juba, kui kasutan andmekaitse žargooni siin. esiteks siis vastutustundlikkus, vastutusvõimelisus. Europol vastutab täielikult andmekaitse kontekstis äh, rahvusvahelise organisatsioonina andmekaitse määrusele. ja loomulikult me nõuame ja rõhutame seda, et see on kõige tähtsam. andmekaitsereformi tuleb rakendada kõikides liikmesriikides ja kõikides Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites sealhulgas ka näiteks äh, politsei ja õiguskaitseorganite koostöö. see tähendab ka muidugi riski äh, baasil lähenemist meie ja teised institutsioonid peaksid andma mõistlikul tasandil õiget ja korrektset dokumentatsiooni tausta. Äh, eesmärk on kontrollida poliitikat, andmevoogusid, see tähendab IT-vahendeid mis on integreeritud ka kohaliku seireorganisatsiooni andmekaitseametnike poolt. ja see muidugi tähendab ka esimest äh, riskihinnangut, et nad saavad paremini tuvastada ja seirata andmesubjektidele langevat riski. Nad peavad ka süüvima äh, andmekaitse riskiolukorra analüüsi ning enne, kui hakatakse operatsioone ellu viima, mis on võib-olla eriti riskantsed konkreetsete indiviidide õiguste riive seisukohalt. meie äh, ametis arvame, et need peamised sammud on täielikult rakenduvad ka Europolile, töötame ka andmekaitseametnikega koos Europolis ja Europoli kui organisatsiooniga selleks, et tõhusalt seda lähenemist rakendada. ja ma tahaksin öelda ka, et kohaliku andmekaitseametniku äh, äh, ülesanne, mis on Europoli poolt nimetatud, on tähtis. eesmärk on tuvastada riskid eelkõige ja need isikud peaksid olema seetõttu äh, igasuguste operatsioonide juures, et hinnata, milline on mõju andmekaitselisest perspektiivist. eesmärk on seada Äh, see inimene kontaktisikuks meie kodanike vahel ja institutsiooni vahel, nad teavad, millised on andmekaitse küsimused ja nad on vahendajaks meie ja Europoli vahel. oleme kindlasti ka rahvuslike äh, andmekaitsjatega heas koostöös, kahepoolselt tegeleme nendega, kui meil on konkreetsed kaebused, mida peame arutama, või siis ka mitmepoolselt, äh, kui meil on mitmepoolne koostöö. oleme äh, teist kohtumist korraldamas, mis kuueteistkümnendal novembril aset leiab ja esimesel koosolekul oli meil võimalik ka valida uued juhtorganid ning meie kodukord vastu võtta. ja nüüd üldine koostöövaim on ka lisategevustes peidus. esimene inspektsioon, mis on kavandatud järgmiseks nädalaks. nii et kokkuvõttes töötame me eelmise andmekaitse ja seire raamistiku loogilises jätkus ja uue poliitika valguses. me peame vaatama uue õigusliku äh, raamistiku väljakutseid. me saame aru, et Europoli vajadus äh, kiiresti kohanduda ning olla ka tehnoloogiliste muutuste ja innovatsiooni esiliider Äh, on tähtis ja me peame ikkagi aru saama, et ka kurjategijad võtavad kasutusele uusi ja võimsamaid IT-vahendeid ja meetodeid ning sellepärast õiguskaitseorganid ja ametid, näiteks Europol, peavad ka selliseid äh, tööriistu ja vahendeid omama. aga Eh, loomulikult peaksid olema indiviidid eh, tehnoloogiliselt neutraalsed, ei tohiks konkreetsete kasutatavate tehnoloogiliste vahendite tõttu kannatada. sellepärast anname me konkreetsetele küsimustele praktilisi vasteid. mida tähendab siis see, et Europol vastab vajadusele ja proportsionaalsusele? mida tähendab isikuandmete eh, töötlemine õiguspäraselt ja korrektselt äh, õiguskaitseorganite poolt ja nii edasi. Need on kõik väljakutsuvad ülesanded, mis nõuavad ka andmekvaliteedi ülevaatamist ning auditeid, kui see on vajalik. nii et lõpetuseks tuletan meelde, mida me oleme teinud viimasel aastal, äh, täpsemalt täpsustab kõneleja viimase viie kuu jooksul. meie Europoli seiremeeskond ei ole mitte ainult tegevuste juhi, vaid ka õigusametnike ja IT-ametnike poolt kokku pandud. oleme viinud sisse äh, praktika, kus meie meeskond äh, Europoli andmekaitseosakonna ja teiste operatiivametnikega kohtub Äh, iga kahe kuu tagant, et vaadata üle uued projektid ja rääkida sellest, mis on varem õhku jäänud. kaks kohtumist äh, juulis ja septembri lõpus on praegu planeeritud. oleme saanud kaks kaebust siiamaani. üks äh, me ei saanud vas-, üks kaebus ähm, kuulus tühistamisele, teise arutelud praegu käivad ja me praegu räägime läbi institutsiooniga. aga kõige olulisem on meie arvamus, mille võtsime vastu Europoli integreeritud äh, andmejuhtimise kontseptsiooni teel. Need on isikuandmete kaitse praktilised aspektid Europolis, oleme võtnud esimesele eelnõule ka äh, kommentaarid vastu meie haldusnõukogult ning eelmisel nädalal oli mul väga hea meel osaleda esimesel kohtumisel pärast seda, kui oma arvamuse välja ütlesime ning äh, kujutan ette, et Europoli haldusnõukogu töötab väga tõhusalt, et meie soovitusi arvesse võtta. niisiis kokkuvõttes vastutuspõhimõte, mis on sätestatud, toimub just vabaduse, julgeoleku ja õiguse ruumis. ja see on äh, uus vastutusvaldkond. austame põhiõigusi ja vabadusi ning püüame olla avangaardiks äh, siin selleks, et äh, väga tõhusalt äh, rakendada politsei ja õiguskaitseorganite töös neid põhimõtteid mm, ja seda konkreetsete juhtumite lahenduste puhul. isikuandmed ei ole ainukesed asjad, mida me peaksime silmas pidama Euroopa Liidu töö puhul, aga kindlasti on tegemist Euroopa Liidu õigussüsteemi osaga ja sellepärast tahaksime meie jätkata koostööd ja edukat koostööd kõigepealt teiega ja kõikide teiste oluliste asjasse puutuvate ja pädevate asutustega, selleks, et neid väärtusi kaitsta. suur tänu teile tähelepanu eest! Bueno, muchas gracias, señor. suur tänu, lugupeetud Pärkna ja Butarelli kuulasime tähelepanelikult teie ettekandeid, haldusnõukogu esimehe sõnavõttu ning äh, Euroopa andmekaitse inspektori sõnavõttu. ja nüüd ootab meid ees arutelu. oma arutelus äh, võtame kõigepealt, äh, nii nagu öeldud, kaks liikmesriikide parlamendi esindajat ja seejärel ühe Euroopa Parlamendi esindaja, niikaua kui sõnasoovijate nimekiri on läbi. niiviisi on see arutelu meil täna üles ehitatud. räägime siis kodukorrast ning võin kinnitada teile, et äh, kodukorras on ainult kuus artiklit. tegemist on väga lihtsa, paindliku dokumendiga ning ähm, selles dokumendis on juba arvesse võetud siiani esitatud muudatusettepanekud. Tiros Nikos Küproselt saab esimesena sõna. Teil on sõna. kus te olete, härra Tiros Nikos? palun. suur tänu. jah, tõesti meie pingutused on nüüd täna ametlikku vormi võtmas ning äh, parlamentaarne ühiskontrolli töörühm on teoks saamas, see võimaldab meil paremini kuritegevuse ning terrorismi vastu võitelda, äh, ilma seadmata ohtu meie äh, kodanike põhiõigusi ning eraelu puutumatust. härra Pärkna haldusnõukogu esimees, kas te võiksite rääkida meile täpsemalt sellest, kuidas kavatsete teha koostööd parlamentaarse ühiskontrolli töörühma esindajaga, kes osaleb haldusnõukogu koosolekul. Te ütlesite, et kui see on vajalik, kui see on asjakohane, siis see võiks aset leida. kas te võiksite täpsemalt selgitada, kuidas see välja näeks? ja milline on see tingimus, mille täitmise puhul kutsutakse töörühma esindaja haldusnõukogu koosolekule? aitäh. Eh, suur tänu. jah. et arutelu läheks kiiremini, siis esitagem kolm küsimust ja siis pärast tulevad vastused. aga kõigepealt öelge ka meile, kellele küsimus on suunatud, kui te sõna võtate, pidage seda meeles. nüüd saab sõna äh, Oliver Tiren äh, Belgia senatist suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin tänada äh, kogu selle asjakohase info eest, mida meile täna on edastatud äh, artikli viiskümmend üks kohta. ja tahtsin omalt poolt märkida ka, et meie äh, liikmesriikide parlamentide liikmetena peame kandma hoolt selle eest, et ka meie omalt poolt tagame reaktsiooni tõhususe meie kodanikele, aga kanname hoolt ka läbipaistvuse eest ning äh, kodanikud peavad väga delikaatseks äh, kõiki selliseid protsesse äh, ja seda hoolimata sellest, et töö on võib-olla kvaliteetne. kodanikud taha, me tahame, et kodanikud meid usaldaksid, kui see nii ei ole, siis oleks sellest äärmiselt kahju. väga raske on leida tasakaalu ühelt poolt meie kodanike huvide ning äh, tõhususe vajaduse vahel. ja mul on äh, paar kiiret küsimust, kõigepealt siis äh, kui kiiresti kontrolli teostatakse ja millisel kujul selleks, et me saaksime informeerida oma ametivõime ning anda neile tagatised, et äh, töö oleks ühelt poolt tõhus ja teiselt poolt läbipaistev ning samal ajal austatakse põhiõigusi. milline vorm võimaldab meil paremini äh, meie tegevust äh, edastada parlamendiliikmetena? aitäh. Gracias a usted, señora. Entiendo. suur tänu. kaks. proua Tšinitši Euroopa Parlamendist, palun suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin tänada meie külalisi, äh, härraseid Pärknat ja Butarellit sõnavõttude eest. üks põgus kommentaar minu poolt ka, mina arvan, et tugevad läbipaistvad eeskirjad on hädavajalikud selleks, et me piiriülese kuritegevusega ka toime tuleks. ja samal ajal tagaksime isikuandmete kaitse me peame igal juhul kodanike usaldust institutsioonidesse suurendama ning praegused pingutused aitavad sellele kaasa. aga mul on ka üks konkreetsemat laadi küsimus ja see küsimus on suunatud härra Butarellile. kuulsime tõsistest piiriülestest kuritegudest, terrorism, inimkullerlus, välisvõitlejate problemaatika, kõik need teemad on äärmiselt keerulised ja hõlmavad erinevaid kuritegevuse viise kuritegevuse viisi, mis ületavad äh, riigipiire ja ka Euroopa Liidu piire. kui on kolmandate riikidega sõlmitud koostöölepingud, siis äh, milline on äh, uue määruse mõju sellistele kolme pool, kolmandate riikidega sõlmitud koostöölepingutele uue määrusega loodud õigusraamistikus? kuidas see uus õigusraamistik on seostatud nende riikide andmekaitsesüsteemidega ning kuidas on tagatud Euroopa standardid. ühesõnaga, määruse mõju kahepoolsetele kokkulepetele. suur tänu, proua Tšinitši, ütleb härra juhataja. nagu ma juba ütlesin, nüüd on meie ees meie külalised, haldusnõukogu esimees ja Euroopa andmekaitse inspektor ja nad on valmis küsimustele vastama, palun I will now continue in my mother language okay.. Um, ma tänan kindlasti Küprost selle konkreetse küsimuse eest äh, ja, ja püüan seda natuke selgitada. Äh, nagu ma varem mainisin, siis äh, nähakse Europoli regulatsiooni artikkel neliteist lõikes neli ette, et haldusnõukogu võib kutsuda oma koosolekule hääleõiguseta vaatlejana osalema mis tahes isikut, kelle arvamus võib olla asjakohane arutelule sealhulgas vajaduse korral ka JPSG esindajad. sellise esindaja määrab parlamentaarse ühiskontrolli töörühm. seadusandja on andnud nõukogule märkimisväärse paindlikkuse otsustada JPSG esindaja võimaliku osaluse üle haldusnõukogu koosolekutel haldusnõukogu loodab teha JPSG-ga kindlasti tõhusat ja tulemuslikku koostööd Europoli regulatsiooni sätestatud tingimuste raames. oma kolmandal, oma kolmandal ja neljandal oktoobril koosolekul tegi nõukogu positiivse tähelepaneku regulatsiooni pakutava uue võimaluse kohta ning nõustus et jpsk esindaja kohalolek võib olla mõnel juhul täiesti asjakohane näiteks europoli läbirääkimistes seoses mitmeaastaste programmide koostamise ja iga-aastase tööprogrammiga. haldusnõukogu loodab ka võimalikult kiiresti rakendada kaks jpsk kaasesimeest see on võimalus arutada konkreetseid meetmeid seoses JTSG osalemisega haldusnõukogu koosolekutel. loodame saada JTSG äh, pädeva raamistiku, et meil oleks nagu, et meil oleks lihtsam äh, ja selgem arusaam, kuidas JTSG ise oma osalemist haldusnõukogu koosolekutel ette kujutab. Europoli tegevuste kontrollimiseks sisse viidavad protseduurid peaksid igal juhul võtma arvesse Europoli õiguskaitse iseloomu ja vajadust kaitsta operatiivse informatsiooni konfidentsiaalsust. Europoli regulatsiooni artikkel viiskümmend üks lõige kolm või lõikes kolm on kehtestatud loend dokumentidest, mida Europol võib anda JPSG-le informatsiooni eesmärgil edasi, võttes arvesse vaikimisi ja konfidentsiaalsuskohustust. samuti peab iga konkreetse meie kehtestatud korraldus olema halduslikult kontrollitav ja hõlbustama nii JPSG-ga kui haldusnõukogu tööd. aitäh! palun! aitäh, härra Pärkna ja järgmised kaks küsimust olid adresseeritud härra Butrellile, palun. Thank you, chair, in reply to the first uh... kõigepealt esimene küsimus. olen täielikult päri teie murega. andmekaitse on kindlasti üks uh, läbipaistva lähenemisviisi osa ning läbipaistvus uh, on vajalik selleks, et äh, inimestele tekitada, pakkuda kindlustunnet selles osas, et isikuandmeid äh, käsitletakse õiguspäraselt ja sihipäraselt. me oleme juba sellele küsimus, selle küsimusega tegelenud ja ning tegeleme sellega ka lähinädalatel. Europol jagab nüüd mitmeid andmekaitse põhimõtteid, mis kehtivad teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja kogude kohta. määrus on aga eraldi võetud režiim osaliselt, selline eraldiseisev režiim võimaldab meil, võimaldas meil aruandluskohustuse vajadust äh, ennetada, sellist aruandluskohustuse vajadust, mis teistele institutsioonidele kehtib äh, Äh, paari kuu pärast ex-post kontrollilt läheme üle ex-ante tegevustele ja Europol äh, on esitatud tegelikult äh, vastutuse määramisel suuremad ülesanded. vastus tuleb anda kõikidele küsimusele, Euroopa andmekaitse inspektoriga tuleb konsulteerida ja andmekaitse inspektoritele tuleb esitada usaldusväärseid ning äh, tõhusaid ressursse, et nad saaksid oma tööd teha tõhusalt ning sõltumatult. meie küsimustele tuleb auditiga seoses vastata ning korrapärane teabevahetus kahekuulistel kohtum-, kahe kuu kohtumistel on paljutõotav. kohtusin ka e Europoli haldusnõukoguga eelmisel kuul ja seegi oli paljutõotav kohtumine loomulikult äh, me peaksime ka kontrolli teostama äh, omaalgatuslikult, see on määruses täpselt äh, kirjas ja plaanis. see on väga tähtis prioriteet, meie oleme järelevalveasutus esimesest maist alates ning oleme juba oma kontrolli välja kuulutanud. selle aasta lõpuks saab see ellu viidud, ootame liikmesriikide andmekaitseinspektorite poolset panust, sest et töötame koos nendega ja kui tegemist on rikkumistega, mitte ainult julgeolekurikkumistega, vaid teistega, on nemad samuti üheks infoallikaks. kontrolli ei teostata mitte ainult kohapealsete kontrollide näol, vaid äh, rakendatakse erinevaid äh, instrumente kontrolliinstrumente ja võimalusi. ja viimane küsimus puudutas andmete edastamist kolmandatele riikidele. ja uue Europoli määruse puhul on teie õigusloojatena sisse toonud, olete teie õigusloojatena sisse toonud põhimõtted, millest lähtuvalt tuleks andmeid edastada kolmandatele riikidele, õiguskaitseorganitele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, seda ah, ah, siis sellisel juhul, kui nendes instantsides on piisav andmekaitsemäär tagatud. andmeid importida on lihtne, aga andmete ülekandmine väljaspoole Euroopa Liidust eeldab, et Lissaboni leping ja harta ning Europoli määruse teatavad tingimused oleksid täidetud. aga äh, mitmeaastasest mitmepoolsed äh, administratiivkoostöölepingud ja Olav, Olavi tegevus on näidanud, et äh, selline vahetus on võimalik, aga teatavad tagatismeetmed peavad olema täidetud. siis osas kolm Europoli määruses on mitmed tagatised, menetluslikud tagatised sees, kõik sõltuvalt kontekstist, võib-olla riik ise tervikuna on korraldanud andmekaitsesüsteemi piisaval määral ja piisavalt tugevalt või mõningate riikide puhul näiteks on selline andmekaitsemäär tagatud ainult mõningate andmekaitseasutuste puhul. Europol võib sõlmida koostöölepinguid, Euroopa volinikul on ja haldusnõukogul ning meil on ühine ülesanne kontrollida üle, kas selline ka sellised äh, tagatised on piisavad ja põhjendatud. põhimõtteliselt ma võin öelda, et tegelikult ma muret ei tunne, sellepärast Europolil on võimalik oma aktiivset tööd jagada, jätkata ning jagada asjakohaste kolmandate riikide ametivõimudega andmeid. näiteks äh, küberkuritegevuse keskusega teoses tehtud töö on suurepärane näide sellest minu arvates. määrus veel selleks ajaks jõustunud ei olnud, kuid äh, selle keskusega kogutud positiivsed kogemused äh, kanduvad ka tulevikku. me anname omalt poolt parima, et äh, aidata Europolil õige tee leida ning teha seda nii kiiresti kui vähegi võimalik, sõltuvalt, sõltuvalt äh, uurimistega seotud vajadustest. suur tänu, härra Butarelli, jätkame nüüd siis oma tööd ja proua Marita Karamandi saab järgmisena sõna, palun. mul on tegelikult kaks küsimust, mis on suunatud äh, nii haldusnõukogu esimehele kui ka andmekaitse inspektorile. kahekordne küsimus, sellepärast et äh, me tahame Europoli volitusi laiendades, laiendada ja millised on siis raskused Äh, kui me räägime äh, politsei koostööst erinevatest liikmesriikidest seoses äh, operatiivuuringutega, töörühm, mis loodi Europoli sees Prantsuse ametivõimude taotlusel selleks, et Pariisi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembri rünnakute uurimisi ellu viia, võiks olla näiteks selle kohta. Euroopa terrorismivastase võitluse keskus juba äh, tegutseb ju ja Euroopa Kontrolliorgan ja Europoli ja Eurojusti andmete vahetus, äh, kas teie arvates on praegusel hetkel optimaalne, kas toost koostöö on optimaalne ja kas kõik liikmesriigid äh, panevad oma panuse sellesse, et see koostöö toimiks ja kui äh, e-, nad seda ei tee, siis miks teie arvates nad seda ei tee? suur tänu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 te ugotovitve, kdo bo. Pardon, zadolžen? pardon. One moment, please. Eh. Interpretación. A ver si lo puede. jaa, esimees, ma arvan, et äh, tõlkega oli vist probleemi. kas nüüd on kuulda? Mhm. It's okay. Por favor. Puede continuar. jätkame siis Äh, suur tänu. ma kordan oma küsimuse veel korra. küsimus oli suunatud siis äh, Europoli haldusnõukogu esimehele. mis äh, peaks olema selle parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kontrolli lõpptulemus, kas need, see lõpptulemus oleksid soovitused, suunised, nõuded, ettekirjutused ja kellele need soovitused oleksid määratud? kes vastutab nende ellurakendamise eest? ning äh, mis juhtub siis, kui neid soovitusi näiteks äh, ei täideta. aitäh. suur tänu, härra, härra Leonodon Küproselt, palun no está? Bueno, pues entonces, si no está, que content, content... sain vist valesti aru. kas äh, sooviksite küsimustele vastata? kõigepealt haldusnõukogu esimees ja seejärel härra Potarelli, palun. ja aitäh, äh, ma tänan nende küsimuste eest ja ma võib-olla äh, vastaksin siis esimesele, mis puudutas ennekõike äh, Eh, probleeme ja murekohtasid, eh, mida, mida, mida me nagu kõige rohkem näeme, et võib-olla ma läheneksin sellele siis lihtsalt siis läbi sellise terrorismi vaate ja mis tegelikult ennekõike on ju Europoli üks eh, suuremaid nii-öelda ülesandeid või prioriteete oma tegevustes ja, ja kõige suuremat murekohta pigem ma näen sellises informatsiooni vahetamises, informatsiooni kvaliteedis ja, ja tegelikult seda me ei räägi nüüd mitte võib-olla ainult Europoli sees, vaid pigem juba ka liikmesriikides, sest et eh, kui me räägime Europoli, Europoli tegemistest ja lõpp-produktist, eh, mida Europol saab nii-öelda tagasi liikmesriikidele anda, siis eh, see ennekõike sõltub liikmesriigi enda sees panustamisest, seal jagatavast informatsioonist Äh, koostööst erinevate ametkondade vahel, koostööst äh, äh, nii tsiviil- kui militaarasutuste vahel. et võib-olla kui, kui küsimuse püstitada, et mis on see kõige suurem murekoht, siis, siis ma pigem viitaks täna sellisele informatsiooni kvaliteedile, informatsiooni jagamisele ja, ja, ja loomulikult noh, üks lahendustest, mida, mis, mida on ka teada, on, on nii-öelda interoperability võimalused, mis, mis meile, mis meile kaasa to-, tulevad ja mida meile võimaldavad, aga, aga veel kord, äh, selleks, et äh, informatsiooni jagada, peab olema informatsiooni, mida jagada. ja see on nagu kõige aluseks. ja, ja teine küsimus oli, oli see, mis, äh, mis puudutab nii-öelda kontrollikoja tegevust, tulemust ja, ja mis siis juhtub äh, Ehm, nagu ma varasemalt siin oma oma nii-öelda sõnavõtus juba eh, mainisin siis eh, eh, kindlasti haldusnõukogu ootab väga selget ja suurt koostööd JPSG-ga ja ja nagu ma enne ka välja tõin selles mõttes kindlasti on need koostöökohad nii-öelda meie pikaajalised programmid ja suunad kuhu me kuhu me nii-öelda liigume ehm, mis peaks olema selle kontrollikoja tulemus selles mõttes, et äh, ma, ma sügavalt nagu loodan ja tahaks nagu ikkagi mõista selliselt, et äh, et loomulikult on regulatsioonid, mis näevad ette konkreetselt, kuidas mida tegema peaks, kuid äh, mõistlik dialoog ja konsensus, üksteise mõistmine on alati palju suurem ja palju parem edasiviiv jõud kui, kui võib-olla isegi teinekord ükski regulatsioon et kindlasti mida, mida ma nagu ootan, on üksteise mõistmist ja, ja omavahel selles mõttes arusaamist, et mis on siis meie eesmärgid. ma olen sügavalt veendunud seda, et, et, ähm, et need mõlemad, nii Europol, Europoli haldusnõukogu kui ka JPSG äh, toimivad ja töötavad äh, nii-öelda üksteise vastakuti, ehk siis äh, täpselt ehk, ehk kasu, kasu selles mõttes või nii-öelda selline positiivne pool peab olema mõlemal pool et see kindlasti, kindlasti on üks nagu aspekte. kas, kas sellele peaksid järgnema mingid diskussioon või sanktsioonid, nagu ma õigesti aru sain, siis ma kindlasti sanktsioone kui selliseid ei, ei poolda. ma kordan võib-olla veel kord seda, et, et kui, kui leitakse ühine, ühine arusaam ja ühine nii-öelda selline suund ja kokkulepe, et siis ilmselt ei ole ka mingisuguseid niisuguseid sanktsioone seal vaja. et aitäh! Um, härra Butarelli, mis puudutab äh, teabe jagamist, siis äh, ma olen äh, ka jurist ning äh, räägiksin äh, ka organiseeritud kuritegevuse, terrorismi äh, ja muuga seotud info jagamisest selles valguses. see on kõik vana lugu. me peame täitma hoolsuskohustust, info jagamisel tuleb olla hoolikas ja liikmesriigid ei taha ja infot eriti jagada ja ka rahvusvaheliselt ei taheta seda jagada. see ei ole probleem ainult Europolis. kui aga käisin Europolis ja olen seal käinud varem ka, kaks aastat tagasi, eelmisel aastal ka, siis äh, tõdesin, et olukord on paranenud. organisatsioonid on hakanud rohkem teavet jagama ja nii, äh, nagu me ei osanud seda kuid tagasi veel ettegi näha. Europol on õigel teel ning ehitatakse üles õige lähenemisviis. püüame omalt poolt äh, oma soovitustega sellele protsessile kaasa aidata, anda praktilisi suuniseid kui soovitame siis näiteks äh, selgitada, kes teeb mida ja millisel eesmärgil, siis äh, see võib aidata organisatsioonil, kes andmeid äh, annab, paremini aru saada, mis kontekstis neid andmeid kasutatakse ning kuidas neid andmeid võiks või veel kasutada andmete jagamine peab vastama teatavatele sätetele uues Eurojusti õigusraamistikus. ja konkreetsemalt tegeletakse selle teemaga järgneva paari aasta jooksul, kui Euroopas üritatakse äh, seda erinevate õigusraamistike äh, võrku äh, täpsustada, määra, piirata ja koostalitusvõimega seoses hoiame me siis silma peal Euroopa Parlamendi komisjonis löödud komisjonil ning nende arvamustel ning me tahaksime, et kõik asjakohased organid saaksid rohkem andmeid jagada ja teha seda turvaliselt. aga meie soovitused ei ole lihtsalt soovitused. see on uus asi võrreldes varasemaga ja Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga seoses. me võime teha ettekirjutusi äh, Europolile, võime kasutada teisi volitusi, äh, mis meil nüüd on tänu teie äh, määrusele. me võime teha Europolile siis ettekirjutusi, võime mõningate andmetöötluste suhtes ajutise või lõpliku keelu kehtestada, võime anda mõne ülesande Europolile ja kui äh, parlament, komisjon, nõukogu äh, ja Euroopa Kohus äh, seda soovivad, aga ma arvan, et äh, seda kohustuslikuks muutmise volitust ei, äh, ei, ja sunnimeedet me ei pea mitte kunagi äh, rakendama tõenäoliselt, sellepärast et Europol peamiselt on ikkagi üles ehitatud usaldusele. Rob Wainwright ja ähm, tegevnõukogu äh, tegid väga paljulubavaid avaldusi selles valdkonnas, eks me paari kuu pärast näeme, kui õiges suunas me liigume. suur tänu, härra Butarelli. ja nüüd siis äh, Küprose parlamendi kolleeg on nüüd kohale jõudnud, teda ennem ei olnud, hääle nüüd on, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja kõigepealt äh, suur tänu kõikidele kõnelejatele äärmiselt huvitavate sissejuhatavate sõnavõttude eest äh, ja mul on ka üks küsimus, äh, mis on suunatud härra Butarellile. härra Butarelli, me oleme rahul, et olete tegutsenud otsusekindlalt ning püüelnud selle poole, et saavutatakse õige tasakaal turvalisuse ning eraelu puutumatuse vahel ja kõikide isikuvabaduste kaitse vahel. Te olete püüdnud arvesse võtma äh, andmete töötlemise eripärasid Europolis äh, ja seda Europoli määrust samuti arvesse võttes. Äh, mis te arvate, kuidas see töö mõjutab Euroopa Kohtu hiljutist otsust, mis puudutab kokkuleppe sõlmimist Kanadaga, reisijate info vahendamise kohta. aitäh! Bueno, vamos a dar la palabra también ahora. Suur tänu. Jaroslav Paška saab sõna järgmisena Slovakkiast, palun, härra Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Mám takú otázku. Europol bude v rámci... Suur tänu teile mulle sõna andmast. Eh, üks küsimus. Europol oma ülesannetest omab ka liikmesriikide eh, osas olulisi tegevusi ja minu küsimus on seetõttu, kas parlamentaarse ühiskontrolli töörühm teab nendest meedetest, mida liikmesriikide eh, pädevusvaldkonnas ette võetakse niimoodi, et nad oma koostööd saavad Euroopa Liiga koordineerida, aitäh! Señor presidente del Consejo de Administración, tiene la palabra para responder a nos-. jah, ma arvan, et nüüd on aeg kuulata ära vastused teie küsimustele ja palun siis Euroopa Haldusnõukogu esimees härra Pärkna ja härra Butarelli, andmekaitse inspektor, palun. Äh, aitäh, äh, ma saan praegu hetkel pigem nagu vastata nii-öelda Slovakkia küsimusele, mis puudutab äh, liikmesriikide nii-öelda, kui ma õigesti nüüd aru sain küsimusest, siis sellist äh, teadlikkust äh, Europoli tegemistest, siis äh, äh, loo-, loomulikult Europol institutsionaalse, on institutsioon, mille juures on liikmesriikidest lähetatud sideohvitserid, kelle igapäevatöö on tegelikult osaleda erinevates töögruppides, olla ka erinevate operatsioonide planeerimiste juures ning äh, ma julgen nagu kinnitada seda, et, et kõik liikmesriigid on äh, täielikult kursis äh, erinevate planeeritavate tegevustega või siis ka nii-öelda juba jooksvate tegevustega. aitäh. Gracias, señor presidente. Señor Butarelli, por favor. suur tänu. härra Butarelli, palun. mis puudutab broneeringu infot siis eh, see, siin ei ole midagi uut, sellepärast et tegelikult Euroopa Kohus on juba korduvalt sellesse küsimusse sekkunud eh, ning määratlenud vajalikkuse ning proportsionaalsuse põhimõtte ning selle, kuidas seda peaks eh, praktikas rakendama. sedakorda see oli teemaks broneeringuinfo. seda Euroopa Parlamendi taotlusel. Euroopa Parlament tahtis suuremat selgust mõningate kokkuleppe projekti osade suhtes. Euroopa Kohus ei öelnud, et leping kui selline ei äh, ole pädev, aga juhiti tähelepanu mõningatele puudujääkidele, mida tuleks nüüd siis ähm, kõrvaldama asuda. Euroopa andmekaitse inspektor on nii-öelda äh, oma vaatleja, meid kutsutakse äh, kohale, kui räägitakse alati praktiliselt, kui räägitakse andmekaitsega seotud küsimustest ning kohus on mitmeid meie ennetavaid märkusi arvesse võtnud see, samasuguseid kommentaare oleme esitanud ka teiste broneeringut, broneeringuinfot puudutavate kokkulepete kohta või muude kokkulepete kohta või äh, määruste kohta, mis äh, puudutavad äh, broneeringuinfot üldisemalt Euroopa Liidus. ja ma arvan, et kui me tahame selgust, suuremat selgust, siis me peame keskenduma järjepidevusele seda on vaja erinevate süsteemide puhul, kõik süsteemid on praegu äärmiselt killustunud. ja kuritegevus on piiriülene seetõttu meil on vaja ikkagi ühtset üleilmset lähenemisviisi ja ma ei saa siiamaani aru, miks meie lähenemisviisid on erinevad, sõltuvalt vastuvõtja riigist. ma arvan, et meil on vaja sellist üldisemat lähenemisviisi ning me peame ka Euroopa Kohtu sõnumit kuulda võtma selles küsimuses. Euroopa Kohus kutsub meid üles tõhususele, aga valiku põhimõtte rakendamisele andmeid kogudes ning andmeid säilitades. tingimused, mille, mis on hädavajalikud selleks, et et olla kindel, et tulemusi ei saaks saavutada teistmoodi. ma arvan, et praegu me igal juhul liigume õiges suunas Thank you, muchas gracias. suur tänu, lugupeetud Butarelli. ja suur tänu ka haldusnõukogu esimees härra Pärkna. nüüd jätkame oma tööd. meid ootab äh, ees tähtis töö. peame rääkima kodukorrast ja ma paluksin teil täita oma äh, sõnasoovi lehekesed äh, ning äh, edastada need saaliteenindajatele, kui soovite sõna, nagu te teate, nüüd on meil plaanis siis kodukord ja Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverents leppis mõningates asjaoludes parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ka seoses kokku Bratislavas toimunud äh, esimeste konverentsil. selle konverentsi järeldused on teil olemas, te olete nendega tutvunud ja nüüd koos minu kaasjuhatajaga, härra Raivo Aekiga ning härra Morasiga oleme me töötanud välja kodukorra projekti, Äh, ja seda saab siis muuta. kui on mingisuguseid muudatusettepanekuid, siis tuleks ähm, lähtuda parlamentaarse koostöö teiste foorumite käigus saadud kogemustest äh, Euroopa Liidus ja mujal rahvusvahelises kontekstis. parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ei ole loomulikult äh, parlamentidevaheline konverents kui selline oma olemuselt, nagu mitmed asjatundjad on juba märkinud, seda tehti Bratislava konverentsil, ning võttes arvesse seda, et tegemist ei ole sellise parlamentidevahelise konverentsiga, siis on meie asejuhatajad proovinud kodukorda luues võimalikult lihtsat raamistikku kujundada, et kui ühiskontrolli töörühm tegutseks sihipäraselt, tõhusalt ning samas läbipaistvalt oleme saanud äh, Bundestagilt äh, muudatusettepaneku, oleme saanud muudatusettepaneku Iiri parlamendilt, äh, Hispaania esinduskojalt, Prantsusmaa senatilt, Horvaatia parlamendilt, Küprose esindajate kojalt ning Ungari Rahvusassambleelt. Need muudatusettepanekud, mille me saime, on ähm, Mm, pandud kõik ühte tabelisse ning äh, see tabel on ka meie tänaste ja homme hommikuste arutelude aluseks. lisaks nendele muudatusettepanekutele on äh, Taani parlamendi välisasjade komisjoni esimees saatnud kirja parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kaasesimeestele ning oma kirjas äh, on esitanud nad ka omalt poolt äh, kodukorrale ühe muudatusettepaneku. Taani, ma tuletaksin teile meelde, ei ole tegelikult äh, Europoli määrusele oma kätt alla pannud, aga nad on siiski kutsutud parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekutele meie kaasesimeeste poolt ja Taani on sellistel kohtumistel vaatleja rollis. Euroopa Parlamendi ja Taani liikmed ning ähm, ka Taani parlamendi liikmed saavad oma seisukohti meile hetke pärast ka tutvustada. nii, head kolleegid, äh, ka omalt poolt sooviksin välja tuua paari lausega, mida see kodukorra projekt sisaldab äh, ning äh, mille osas äh, kõige rohkem muudatusettepanekuid tehti. jälgides Bratislava spiikrite konverentsil kokku lepitut ja rahvusparlamentide koostöövorme, on meie ettepanek järgmine. töögrupi ülesande, ülesannete määramisel lähtutakse Europoli artiklist 51. töögrupi koosseisu kuulub igast liikmesriigist kuni neli liiget Euroopa Parlamendist kuusteist liiget. Äh, kohtutakse kaks korda aastas, millest äh, teine poolaasta toimub, äh, teisel poolaastal toimub üritus Euroopa Parlamendis ja teine poolaasta eesistuja parlamendis. mõlema kohtumise puhul kaasjuhitakse kohtumist eesistuja parlamendi ja Euroopa Parlamendi koostöös Äh, lähtudes parlamentidevahelisest koostöötavast on töökeeleks inglise keel ja prantsuse keel. lisaks on kirjas ka töögrupi otsustusprotsessi konsensuspõhimõte erinevate dokumentide esitamise põhimõtted ja töökorraldusreeglite läbivaatamise klausel. Äh, see kõik on nüüd väga kokkuvõtlikult edasi antud, kuid ma olen veendunud, et te olete kõik selle projektiga ka tutvuda saanud esitatud muudatusettepanekute juures tooksin ära viis peamist küsimust mille osas on äh, laekus meile kõige rohkem ettepanekuid esiteks äh, eesistumiskolmikule ehk troikale rolli andmine teiseks äh, otsustusprotsessi küsimus kolmandaks keelerežiim neljandaks sekretariaadi äramärkimine ja viiendaks alamtöögruppide loomise idee või vajadus. head kolleegid, usun, et äh, kui me suudame nendes küsimustes äh, äh, välja selgitada teie seisukohad ja arvamused, siis saame edasi liikuda ka reeglite kinnitamise suunas. aitäh! Muchas gracias, señor presidente para suur tänu! ja nüüd, et arutelud oleksid äh, sujuvamad, lisaksin omalt poolt juurde, et kõigepealt saavad sõna nende parlamentide esindajad, kes on esitanud oma muudatusettepanekuid ja nad saavad oma muudatusettepanekuid tutvustada täpsemalt. selleks on neil aega igalühel kolm minutit ja seejärel saavad sõna Taani esindajad et Taani esindajad saaksid oma ettepanekut meile tutvustada. ka neil on aega kolm minutit. seejärel anname lõpetuseks sõna kõikidele teistele sõna soovinud delegatsioonidele ja ka neil on kolm minutit kõneaega iga delegatsiooni kohta. tuletaksin teile meelde ka seda, et selle esialgse arvamuste vahetuse käigus on meie mõttevahetuse eesmärgiks kõigepealt äh, selgitada välja kõikide osapoolte ootused ning äh, seisukohad. täna räägime siis nendest ja homme räägime uuesti kodukorrast. siis on meil kodukorda käsitlev teine voor ning loodetavasti selle teise vooru käigus õnnestub meil ka kodukord vastu võsta. nüüd aga alakem aruteludega. kõigepealt saab sõna Saksa Bundestagi delegatsioon, palun jah. Nad soovisid sõna, võtsid meiega ühendust, nii et kui olete valmis, Saksa delegatsioon, siis palun, teil on nüüd selleks võimalus. austatud esimees, austatud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada ka oma kolleegide nimel Saksa parlamendist tänada selle kodukorra eeskirja eelnõu eest tegemist on siis eh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma töö korraldamisega, mis on väga oluline. Saksa parlament eh, seetõttu tegutses aktiivselt, eh, tegi mitmeid muudatusettepanekuid ning mitmeid keskseid küsimusi tahaksin siin ette kanda. meie ühine huvi on see, et poliitiline kontroll, mis puutub Europoli, on tõhus ja siin peab see organisatsioon meie vaatenurgast äh, lihtsalt informatsiooni jagamise praktikatest edasi minema ja järgima korraliku organisatsiooni struktuuri. sellepärast teeme me ettepaneku, et kontrolli sisuline ülesanne on Troika kätes praeguse, endise ja äh, järgneva eesistuja käes ning Euroopa Parlamendi käes. Nemad peaksid tegema päevakorraettepanekuid ning ka äh, tegelema Äh, organisatsiooni äh, hinnangu järelmitega, äh, nii nagu COSAC-i süsteemis praegu on. mis puudutab parlamentaarset kontrolli, siis see on väga tähtis ja juhtimine muidugi oleks kaasesimeeste ülesanne mis puudutab äh, selle organisatsiooni tõhusat toimimist, äh, siis äh, alltöörühmade küsimus on väga oluline meie jaoks, alltöörühmade ruum, loomine oleks tähtis, näiteks andmekaitse küsimuses või siis Europoli suhted kolmandate riikidega. siin oleks vaja detailset sisulist kontrollitööd. Need alltöörühmad teavad sisuliselt küsimusi ning alltöörühmade kohtumine saab korrapäraste koosolekute raames toimida nii oleks võimalik ka enne ja pärast kirjalikult kontakti eh, jääda ja see oleks seetõttu kuluneutraalne kontrolli rakendamine tähendab ka seda, et peaks olema piisavalt administratiivset äh, toetust äh, sellele rühmale ja seetõttu kutsume me üles sekretäriaadi loomisele, mis seda koht, kohtumist ette valmistab ja järelmid äh, kokku võtab ning tegeleb ka näiteks pärim-, päringutega, Europolile dokumentide edasisaatmisega ning äh, muuga. meie vaatenurgast see sekretäriaat peaks nii Euroopa Parlamendi kaastöötajatest koosnema kui ka rahvusparlamentide omadest. ning paindlikkus peaks olema igal juhul iga rahvusparlamendi jaoks olemas niimoodi, et nad saaksid öö, äh, otsustada sekretäriaadi kaastööd öö, äh, pealinnades või et otsustaksid lähetada näiteks kellegi öö, äh, keskusesse tahaksin anda oma kolleegile sõna, kes äh, Bundestagi, Saksa parlamendi äh, vaateid valgustab. austatud esimees, austatud äh, kolleegid, tõhus kontroll selle uue töö, töörühma puhul tähendab ka meie jaoks seda, et tal on piisavalt informatsiooni tegutsemiseks ja sellepärast on meie jaoks keskse tähtsusega, et Europoli esindajatel oleks võimalik töörühma esindajatel küsimusi esitada küsimise õigus ja päringuõigus on väga oluline parlamentaarse kontrolli aspekt ja see peaks olema päevakorras ka sõnaselgelt öeldud. sellepärast teeme meie ettepaneku, et kirjalike küsimuste puhul äh, oleks võimalik pöörduda äh, Europoli poole ka sõltumata nendest koosolekutest, kus kokku tullakse. niimoodi on võimalik pidevat kontrolli rakendada. Äh, päringuõigus äh, tähendab ka seda, et meil oleks dialoog parlamentaarse kontrolli äh, kohtadega. ainult äh, päringuõiguse äh, rakendamisel on võimalik jõuda sinnani, kus näiteks dokumentide nõudmisega ei jõuda. niimoodi, kui päritakse midagi või küsitakse midagi, võivad ilmneda välja dokumendid, mis töörühmal muidu kahe silma vahele jäävad meie omalt poolt tahame öelda, et ka keelerežiim peaks olema laiem. see võiks olla oluline, sellepärast et rahvusparlamentidega koostööd paremini ellu viia. meie muudatusettepanek tähendab seega ka dokumentide äh, kättesaadavate keelte äh, nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide jaoks palun Saksa parlamendi kolleegide nimel seda, et me saaksime kodukorra debatti siseneda konstruktiivselt ja mul on väga hea meel, et mitmeid muudatusettepanekuid on tulnud juba rahvusparlamentidelt ning sellepärast ma palun ka, et sellele debatile antakse piisavalt äh, aega ja ruumi, aitäh. suur tänu teile. aitäh Bundestagi esindajatele ning äh, lõpuks on siis võimalik äh, ka siis vastata ja kommenteerida seda, mida te ütlesite. nüüd annaksin sõna Iirimaa delegatsioonile, palun. suur tänu. Eh, hea meel on rääkida siin Euroopa Parlamendi eest, tere pärastlõunat, eh, esimees ja head kolleegid, Iiri delegatsiooni nimel on mul väga hea meel olla siin. tahaksin kiita kõiki neid, kes on sellesse protsessi kaasatud äh, ja me peame tagama seda, et see protsess oleks äh, viljakas äh, ja edukas nii Eesti eesistumise jaoks kui ka Euroopa Parlamendi jaoks. see ettevõtmine on väga tähtis, sellepärast et see annab jõu nii rahvaotsusele kui ka Lissaboni lepingule, mis juba mitmeid aastaid on jõus olnud. Iiri parlament ning meie õiguskomisjon, keda ma siin täna esindan, on väga põnevil, tagamaks seda, et Europoli üle rakendataks äh, ühiskontrolli ja seirataks korralikult. meil on mõningad murepunktid ja oleme teinud selles osas ka muudatusettepanekud. esimese muudatusettepaneku küsimus on kõneaeg. sellepärast, et Äh, õiguskomisjoni arvamus Iirimaal on see, et kui inimesed tulevad selleks, et selles olulises äh, ettevõtmises kaasa lüüa, siis neil oleks ka piisavalt äh, aega, et omad ettepanekud teha ja oma sõnavõtud teha ning me arvame, et sellepärast oleks viis minutit kõneaeg õiglane ja mitte kolm minutit, nii nagu ette pandud meie arust on oluline see, et rahvusparlamentide esindajad saaksid selle kõne aja niimoodi, et nad saaksid oma sõnumi edasi anda ja et äh, kontrolli- ja seiretegevus oleks korralik. edasi hääletamine. Iiri parlament on arvamusel, et konsensusepõhine, kuigi me soovime konsensust kõik saavutada, ei ole võib-olla alati võimalik saavutada ja sellepärast peaks olema enamus äh, hääletamine kaks kolmandikku aga muidugi oleme siin avatud rääkimaks äh, sellest, äh, kuidas kvalifitseeritud hääleelamusega hääletamine käiks, aga ma arvan, et konsensuse küsimus võib-olla on raske äh, ja niimoodi ei saavuta me seda, et kõikidel parlamentidel oleks tõhus ja sisuline kõneõigus. nii et kaks kolmandikku enamushääletust siis teeksime ettepaneku. siis edasi keele ja tõlke küsimus, et mina alustasin eh, Iiri ametlikus keeles, iiri keeles oma sissejuhatust siin täna. see on tunnustatud ja ametlik keel Euroopa Liidus ja meie usume, et eh, kõik keeled peaksid olema kättesaadavad ja töökeelteks eh, ka, et tõlge peaks olema ta tagatud niimoodi oleks kõige parem või paremini võimalik meil töös osaleda. aga loomulikult oleme valmis ka kolleegidega koostööd tegema selles osas. siin on meil ka tehniline ettepanek äh, Äh, muudatusettepanek neli üks, äh, mis puudutab, äh, siin on meil lihtsalt sõnamuudatus tehtud. sõnad from ja by on asendatud siin, siis edasi Europoli jaoks peaks olema ka struktureeritud raporteerimismehhanism või protseduur meie kojale ja see peaks olema meie kodukorras ka kirjas, sellepärast et meil on esindaja Äh, haldusnõukogus, siis äh, tavapäraselt peaks raporteerimine toimuma, meie arust peaks see olema formaliseeritud äh, ja seetõttu oleks see vaja ka kirja panna kodukorda. ja lõpetuseks. tahaksime meie näha sellist protsessi, kus pärast kahte aastat me vaataksime kodukorra uuesti üle, kuna olukord pidevalt muutub ja olenevalt sellest, kui tõhus äh, ja mõjus meie töö on, peaksime me olema siis äh, sellises olukorras, kus me saame kodukorda ehk muuta, tegema reegleid paindlikumaks. ma arvan, et äh, Saksa delegatsioon on teinud ka selles vaimus ühe muudatusettepaneku, nii et ootame kompromissile jõudmist, aga me ei ole valmis järele andma siin selle raporteerimisnõude äh, osas meie arust on oluline, et haldusnõukogu esindaja raporteerib meile äh, asjaoludest ja kõneaja osas siin me ka ei ole valmis äh, alla andma, sellepärast et meie arust inimesed tahavad ja, ja tulevad siia panustama, aga neile peaks andma siis ka piisavalt kõneaega. ja see on põhimõtteline küsimus. aga kokkuvõttes on Iirimaa väga väike riik ja äh, kurjategijad piiril oma tegevust paraku ei lõpeta, seetõttu on Europoli tegevus äh, kriitilise tähtsusega, mis puudutab rahvusvahelise kuritegevuse ja ka äh, terrorismivastast võitlust ja oluline on see, et poliitiline seire ja järelevalve to toimiks Europoli kui organisatsioonile. ja ma loodan, et meie tänane kohtumine on avapauguks tõhusale demokraatlikule poliitilisele seirele Europoli tegevuse osas. suur tänu teile! Muchas gracias, querido kolleeg. suur tänu teile, hea kolleeg. nüüd anname siis sõna, ütleb esimees, Hispaania delegatsioonile. palun. Buenas tardes, senor presidente e.... suur tänu ja tere varast õhtupoolikut teile, head kolleegid. Hispaania parlament Hispaania parlamendil on hea meel olla äh, ka osa parlamentaarse ühiskontrolli töörühmast, sellepärast et äh, selline kontroll on oluline selleks, et kodaniku usaldus oleks suurem ja ka, et Europoli töö teiselt poolt oleks äh, tõhusam. meie ülesanne on, on järelevalvet teostada ning ka selle ameti töötõhusust suurendada tähtis on äh, see sellepärast, et me räägime siin ikkagi väga tõsistest kuritegudest, mis äh, võivad oluliselt liikmesriike kahjustada. oleme näinud seda terrorismirünnakute puhul näiteks. meie muudatusettepanek on seotud selle õigusega, mis meie arust on põhimõtteline ja põhiline, et äh, meie kontrolli töörühma liikmed saaksid omaenda emakeeles ennast väljendada me peaksime tagama, et dokumentide tõlge oleks tagatud. ja et sünkroontõlge oleks tagatud ka nendes parlamentides, kui Euroopa Parlamendis parajasti see kohtumine aset ei leia. liikmed peavad saama omaenda emakeeles ennast väljendada, aga lisaks sellele näib meile ka, et kui meil on näiteks külalised, no kes on spetsialistid mõnes tehnilises valdkonnas peavad nad ennast saama väljendada selles keeles, milles nad ennast kõige paremini ja mugavamalt tunnevad. niimoodi, et meie kõik saaksime korrektselt aru saada sellest, mida nad püüavad meile öelda. ja et saame siis omalt poolt paremaid ja sisukamaid küsimusi esitada. me teame, et on teisi delegatsioone, kes kutsuvad ka üles sellele, et parlamendiliikmed peavad omaenda emakeelt saama kasutada. ja see on tegelikult seire- või kontrollirühmade puhul kõige tähtsam. me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Parlamendi liikmetest, vaid me räägime sellest ka ju, et rahvusparlamentide esindajad on kohal. loomulikult peame me kulusid kontrolli all hoidma, aga oluline on samas tagada ka parlamendiliikmete õigused. ja tagama ka see, et need spetsialistid, kes kutsutakse esinemistele, saavad nad oma väljaütlemised ühiskontrolli töörühmale teha omas ema või kõige mugavamas kasutuskeeles. ja õigus keeli kasutada peab olema tagatud siis lühidalt veel kord. suur aitäh, kolleeg, vastame ka sellele küsimusele hiljem, ütleb esimees. nüüd anname aga Prantsuse delegatsioonile sõna, palun. aitäh härra esimees. aitäh, härra esimees, lubage, ma kõigepealt tänan teid selle töö eest, mille te olete ära teinud. nii liibekomisjon siis kui Eesti eesistuja. ning mul on hea meel, nagu te rõhutasite selle üle, et te olete üldjoontes järginud liikmesriikide parlamentide spiikrite eh, soovitusi, mis anti Bratislavas kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil. ning olete arvestanud eh, ka Prantsuse senati soovi seoses meie kahe rahvaesinduse koja, meil on kahekojaline süsteem esindav, esindusega. ning eh, selle kahe iga-aastase kohtumise korraldamisega ning eh, info edastamisega kontrollitegevuste kohta. samas jääb üks küsimus siiski meie jaoks üles, see puudutab eh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma sekretäriaati. sellepärast, et praegu seda ei mainita kodukorra projektis ja meie hinnangul selleks, et tagada äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma töö tõhusus, on vaja, et selle töö toetaks sekretäriaat, kes tagaks infovahetuse töörühma liikmete vahel. ning äh, seetõttu peaks kodukorra projektis kajastuma ka sekretäriaat. mis äh, aitaks tagada sideme parlament, liikmesriikide parlamentide õiguskomisjonide, Euroopa asjade komisjonide äh, kantseleide ja Euroopa Parlamendi libekomisjoni vahel. ning näiteks äh, kolm kuu, kolm punkt kuus artikkel, nõndanimetatud äh, artikli kolmteist konverentsi kodukorrast, räägib muuhulgas ka just niisugusest võrgustamisest või sidustamisest. ning see on väga hästi seostatav äh, muudatusettepanekuga, mille lülitamist dokumenti soovis ka Bundestag ja ma loodan väga, et meie ettepanekut arvestatakse, aitäh! suur tänu! hea kolleeg teile! ja nüüd äh, annan järgmisena sõna Küprose delegatsioonile ja siis Ungari delegatsioonile. ja siis Äh, esitan omalt poolt Euroopa Parlamendi kommentaarid, äh, sellepärast et ma tahan kulutada võib-olla siin rohkem aega Taani küsimuse vastamisele. sõltumata sellest, kas teised kolleegid tahavad veel sõna, kui jah, siis saavad sõna. aga Küprose esindajad saavad nüüd sõna, palun. austatud äh, esimees, esimehed, head kolleegid meie tahaksime kõigepealt tunnustada head tööd, mis on juba siiani tehtud ja tõesti, tegemist on hea ja lühida konkreetse tekstiga, oleme teinud omalt poolt sellele tekstile muudatusettepanekuid ja teised parlamendid on teinud seda samuti. teen siin lühidalt ja nimetan peamisi murepunkte meie jaoks. saan aru sellest, et meil on vaja pidada aru selle teksti üle ja kui me vaatame artiklit kaks, kaks punkt üks äh, täpsemalt siin, siis oleme öelnud äh, kahte-kolme pannud juurde ja teinud muudatuse kaks punkt kahte. meie eesmärk on tagada, et Europoli ühiskontrolli äh, töörühma menetlus peaks olema sisemenetlus, nii nagu määrus seda ette näeb vaatlejate kutsumine peab aset leidma pärast seda, kui otsus on võetud vastu ja see otsus peab olema konsensuslik. meil on kahte sorti inimesi, kes on kutsutud, riigid, kellel on suurem vastutus, Euroopa Liidu liikmesriigid, neil peaks olema parem ligipääs äh, kui kolmandatel riikidel. mõlemad as-, mõlemad grupid või riikide grupid samale tasemele asetada ei ole õige edasi artikkel kolm kaks. siia me lisame, et kohtumiste kuupäevad võtavad arvesse ka parlamentaarse ühiskontrolli töörühma rolli mitmeaastases planeerimistegevuses. selle muudatusettepanekuga äh, me seame selle olukorra, et piisavalt oleks meile aega aruteludeks ja et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm saab mitmeaastast äh, planeerimistegevust äh, võtta ette, mis kolmekümnendaks novembriks peab valmis olema. edasi artikkel neli punkt üks E. see on seotud konsensuslike äh, otsustega ja järelmite vastuvõtmisega. meie teeme ettepaneku, et järgime siin COSAC-i mudelit kus järeldused võetakse vastu konsensuse teel. ja see peakski olema meie muudatusettepaneku alus. meie menetlus peaks, menetlus peaks olema selline, et erapooletuks jäämine ei takista edasi minekut, otsused peaksid olema siis konsensuse teel tehtud. edasi artikkel neli punkt viis punkt kaks, kus me lisame siin mõningad ajakavad selleks, et vastata või esitada märkusi töörühma liikmetelt, et leida õige menetlus, ütleb kõneleja, sest me tahame, et kogu tegevus oleks reaalselt sisuline, et meil oleks tegelik ka parlamentaarne kontroll. me peame otsustama, milline menetlus on kontrolli töörühma jaoks kõige olulisem, kui meil ei ole alusdokumente, siis meie arutelud on ainult suulised. oluline on konsultatsiooni aluseks ikkagi panna kokku mingi dokument, ütleb kõneleja, aitäh! Muchas gracias, kolleega. suur tänu teile. ja edasi saab sõna Ungari delegatsioon. suur tänu teile, head kolleegid. Ungari parlament tervitab seda, et me oleme loonud parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kuhu äh, aktiivsemalt on oodatud osalema ka rahvusparlamentide liikmed. niimoodi on Europoli tegevus läbipaistvam ja ka vastutustundlikum. selle töörühma struktuuris on vaja leida tasakaalu õiguspärasuse ja tõhususe vahel ja meil on siinkohal kaks ettepanekut. mis puudutab eh, erikohtumisi, erakorralisi koosolekuid, siis ei peaks olema see ajakava tingimata fikseeritud, aga vähemalt kohtumispaiga ja tähtaja või kuupäeva suhtes peaksid otsustama eesistujad koos. mis puudutab keelerežiimi siis Ungari parlament järgib artiklit seitset äh, Stockholmi suunistest, kus on öeldud, et tõlge, suuline tõlge, peab olema tagatud kõigile. Bien, muchas gracias. hästi, ütleb esimees, suur tänu teile. tahaksin tänada teid äh, nende väärtuslikude sisendite eest. ja tahaksin öelda mõned sõnad ka härra Moraese poolt, kes on küll siin olemas, aga palub minul selle debatiga edasi minna. suur aitäh sulle, Claude. mida tahaksin nüüd ette võtta meetodite osas on see, et Euroopa Parlament ja Euroopa Parlamentaarse Ühiskontrolli töörühma kuusteist Euroopa Parlamendi liiget, mida need liikmed arvavad. eelmisel nädalal Strasbourgis saime kokku ja võtsime vastu omapoolse arvamuse. Euroopa Parlamendi esindajad Äh, võtavad arvesse ja austavad rahvusparlamentide kolleegide arvamusi, aga eelkõige on nad äh, nõus sellega, et äh, on konsensus. teen siin mõningad märkused, mis ei ole mõeldud lõplikuna, aga annavad ülevaate sellest, mida meie kuueteistkümne liikme enamus Euroopa Parlamendi poole pealt nendest küsimustest arvab. ma tean et anname ka Taani esindajatele sõna kohe-kohe. aga enne seda Saksamaa. tahaksin mitte liiga palju aega kulutada, aga äh, kommenteerida siin teie ettepanekuid. kõigepealt äh, Troika. tegemist ei ole õigusloojaga ja ühiskontrolli töörühm on äh, moodustatud Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajatega, siis alltöörühmad. Euroopa Parlament ütles, et me oleme nõus alltöörühmade ettepanekuga, mis tuli Bundestagilt, aga meil on vaja selgitusi ja võib-olla sisulisemaid selgitusi selle kohta. palun selgitage, mikspärast, miks need alltöörühmad on vajalikud kui me teostame parlamentaarset kontrolli ja see on reguleeritud vormis ja leiab aset kaks korda aastat. ikkagi äh, Saksamaale veel, jah, kirjalik kontakt, õige, see on oluline. on oluline sellepärast, et äh, nii parlamendid kui ka äh, Europol saaksid vastata. sekretäriaat edasi sekretäriaadi küsimust puudutasid ka kirjalikes vastustes veel kaks rahvusparlamenti. Euroopa Parlament ei arva, et sekretäriaat on vajalik. selgitan, miks. meie kogemus näitab, või vähemalt libe komisjoni sekretäriaadi puhul on äh, olukord selline, et tegemist on väga pädeva ja kompetentse sekretäriaadiga, kes saab null hinnaga sellesama töö ära teha. ja meie kogemus näitab ka seda, rahvusparlamentide eh, komisjonide sekretäriaadid on ka väga võimekad, väga professionaalsed ja on valmis võtma üle ka lisatöökoormust ilma lisakuluta. see on Euroopa Parlamendi arvamus. siis eh, edasi minnes veel saksa kolleegide küsimustega, kirjalikud küsimused. jah, nagu ma ütlesin, Euroopa Parlament on nõus selle punktiga Äh, andmete parandamine on alati hea mõte. ja nüüd äh, üldisem kommentaar, mis puudutab äh, keeli ja keelte kasutust, mille tõstatasid Hispaania ja Iiri kolleegid. Europolil on üks töökeel, see töökeel on inglise keel ja Europol ei saa võtta kanda lisakoormust. Nende töö ei ole tõlkida. nii et kuidas me selle probleemi äh, lahendame? iga kord, kui meie koosolekuid äh, korraldatakse, kaks korda aastas seda tehakse, kui tehakse seda siin meie kojas, siis on tagatud tõlge kõikidesse Euroopa keeltesse, sealhulgas keeli ehk iiri keelde, nii et meil on tagatud ilma lisakuluta, null kuluga kõik keeled. nii et nüüd on Euroopa Parlamenti vaatus, vaade selle osas, kuidas me tagame kulud teistes liikmesriikides. igaüks maksab oma keelerežiimist ise. kui Eestis näiteks toimub kohtumine, siis Eesti parlament, Eesti valitsus pakub tõlketeenust eesti keelde ja eesti keelest. ja teised delegatsioonid saavad informatsiooni omaenda keeles, kas võttes kaasa omad tõlgid või makstes nende eest. väga lihtne ja odav ja mugav lahendus kõigile. sellepärast, et meie ei saa siin praegu otsustada, kes tõlkekulud peaks enda kanda võtma vastasel juhul minnes edasi, Iirimaa ja Iirimaa parlamendi õigusasjade komisjoni esindaja. jah, ma olen nõus sellega, et kõneaja küsimus on akuutne, kolm minutit kõneaega esindajale tõesti ei ole väga palju. ja kaasesimeeste kannatusel põhineb see ka, võib-olla nad isegi lasevad esindajaid rääkida kolm kuni kuus minutit, olenevalt sellest, milline on parajasti konkreetsel koosolekul vajadus. edasi, konsensus, see vajab detailsemat äh, selgitust. Äh, mikspärast on meil vaja konsensust, sellepärast et kvalifitseeritud häälteenamus kaks kolmandikku või siis üks kolmandik õõnestaks äh, kontrolli ja seire funktsiooni. kui meil on Ühendkuningriik ja Taani, siis meil on äh, Euroopa Parlamendi poolt äh, kuusteist liiget praegu, ma loodan, et Ühendkuningriik jääb meiega, aga kui näiteks Ühendkuningriik äh, jääb ära ja Taani kolleege me ka ei kaasa, siis räägime sada häält kuueteistkümne vastu. nii et me ei saa mingisugusest enamusest sellises olukorras rääkida, kui räägime sada versus kuusteist häält, sest tegelikult äh, mitte rahvusparlamendid ei ole õigusloojaks, vaid Euroopa Parlament ja nõukogu on need, kes äh, on õigusandjaks. oma selgitusega jätkan, ütleb esimees, keelte küsimust ma juba mainisin neli üks, kus räägitakse info struktureeritud korraldamisest, see on tõesti väga tähtis, aga seda artiklis viiskümmend üks juba selgitatakse. palun lugege hoolikalt artiklit viiskümmend üks. sest äh, isegi kui meie Iiri kolleegid leiavad, et informatsiooni edastamise kulgu ei kirjeldata korralikult, artiklis viiskümmend üks ei oleks meil mingisugust probleemi, kui et oleme Iirimaa kirjaliku ettepanekuga nõus ja võtame seda arvesse. siis iga aasta tagant äh, kodukorra ülevaatamine on ka üsna tavaline meie kojas tavapärane menetlus, äh, paneme kõigepealt paika reeglid ja siis vaatame need aeg-ajalt üle. kui me vaatame pärast kahte aastat äh, need punktid üle, tähendab see praktiliselt seda, et pärast igat nelja kohtumist me hakkame reegleid üle vaatama. seda ei ole arvuliselt väga palju. Hispaania, armsad Hispaania kolleegid kõigepealt eh, tere tulemast teile, ütleb esimees, tore, et olete tulnud kongressist ja senatist. viitasite ka keelte kasutusele, juba oma positsiooni selgitasin ja loodetavasti saate olla Euroopa Parlamendi positsiooniga nõus. Prantsusmaa. loomulikult eh, mitte ainult sõnades ei ole siin sisu, vaid ka diplomaatias. suur aitäh, et olete positiivselt andnud hinnangu Bratislava kohtumisele ning ka sekretäriaadi küsimusele, mille, mis on Prantsusmaa jaoks murepunktiks, annaksin samasuguse selgituse siin, nagu ma teistele delegatsioonidele äh, andsin, kes seda muudatusettepanekut esitasid. Küpros, äh, suurepärane, aga pisikene riik. tänasite ka meid tehtud töö eest. viitasite artiklile kaks punkt kolm tõesti tähtis küsimus, mida Euroopa Parlamendi esindajad ka sügavalt ja sisuliselt arutasid eelmisel nädalal, äh, vaatlejaliigete küsim-, liikmete küsimus. ja hääleõiguseta liikmete küsimus see on ka seotud äh, äh, Taani kolleegi küsimusega ja annan teile kohe, hea Taani kolleeg, sõna aga enne veel ütlen, et liikmesriik ei saa olla sama staatusega kui mõni kolmas esindatav riik. liikmesriik on määrusega õiguslikult seotud, kolmas riik aga, näiteks Kolumbia, tõin selle näite ka mõned päevad tagasi, sellepärast et neil on operatiivse koostöö lepe Kolumbiaga, nad saavad tulla, saavad olla kohal, osaleda kui äh, töörühm äh, niimoodi otsustab. parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ja tema kaasesimehed otsustavad, kas kolmanda riigi esindaja saab tulla ja osa võtta. siis, mis puudutab kuupäevi, siis kasulik oli tõstatada seda teie poolt Küpros me peame vaatama üle meie kahe kohtumise kuupäevad. Need peavad sobima ka Europoli graafikuga ja alusdokumentidega, mis nemad ette panevad ja siis paralleelsus äh, Kosakiga, jah, ühehäälsus, äh, konsensus, sama asi ja meie ette pandud äh, töömeetod, teeme seda küll meelekindlalt, aga samas alandlikult, nimelt, et meie otsustuspõhimõte oleks ikkagi konsensus. ja neli, viis, kaks ajakava suhtes, jah, see on seotud ka sellega, mida ma olen juba öelnud. see peaks olema ratsionaalne ja mõistlikult kokku pandud ajakava. ja siis ungarlaste küsimus, <clears throat> nimelt läbipaistvus. tõesti, tegemist on meie esialgse äh, olulise küsimusega. läbipaistvus võimaldab Europoli suhtes veelgi suuremat usaldust kasvatada. ja me nende pädevustesse ei tohiks sekkuda ja siis kohtumiste asukoht. siin ja praegu kohtumiste asukohta otsustada oleks täiesti mõttetu, sellepärast et parlamentaarse ühiskontrolli töörühmal on kaks kaasesimeest, pädeva komisjoni esimees Euroopa Parlamendist ja siis roteeruva eesistuja eh, poolne esindaja parlamendi esimees peab oma kuueteistkümne liikmes, oma kuueteistkümne liikmega toime tulema ning nõukogu esindaja siis ühtlasi kahekümne seitsme liikmesriigi või siis kahekümne kaheksa omaga. enne kui läheme edasi ja anname sõna Taani esindajale, arvan ma, et eh, Prantsuse Rahvusassamblee esindaja tahtis veel kord sõna, palun. aitäh, härra esimees Äh, Prantsuse senati esindajale. tahtsin puudutada sekretäriaadi teemat. Te sisuliselt vastasite Saksamaale, rõhutasite seda, kui et see eh, Liibüa sekretäriaat on tasemel ja loomulikult me ei kahtle sellest ja et ta toimiks tasuta, liikmesriikide seisukohast on see väga hea, aga kas te saaksite täpsustada, kuidas need informat-, kuidas informatsioon hakkab liikuma kõigile liikmesriikide parlamentidele või, või komisjonidele, näiteks õiguskomisjonid ja Euroopa asjade komisjonid, kas kõike seda hakkab tegema Liibe komisjoni sekretäriaat? Gracias. Pero es que creo que me quiere apuntar la secretaría algo. Aunque te... aitäh. tundub, et sekretäriaat tahab mulle midagi öelda, kuigi mul on oma mõtted ka selle kohta. Sí, va de suave Bueno, a ver, kolleega, mire. nii, hästi. E, hea kolleeg. ma ütlesin enne, et Euroopa Parlamendi poolt on asi selge. kogemus näitab, et sekretäriaat, sekretäriaat on meil väga professionaalne, sellest ma juba rääkisin. E, räägime nüüd aga Hispaania Cortes Generalesi ettepanekust mul oli au olla parlamendiliige ja senaator Hispaania parlamendis ning äh, nende inimeste professionaalsus, kes seal töötavad, siseasjade komisjonis ja Euroopa asjade komisjonis. ma võin teile kinnitada, et nad saavad selle tööga hakkama ja maksma see ei lähe mitte midagi ning ma olen kindel, et täpselt sama kehtib ka Prantsuse parlamendikodade kohta. et näiteks, kes valmistas meie tänase kohtumise ette nii hästi, see oli sekretäriaat. ja Eesti parlamendi sekretäriaat, libekomisjoni Eesti parlamendi liibekomisjoni sekretäraat ja Eesti Riigikogu Kantselei, nii et mingeid raskusi koostöö tegemisel ei olnud. ma ei tea, kas see vastab teie küsimusele, aga ma tahaksin öelda veel üht. me ei pea selles praegu lõplikult kokku leppima, me võime natuke järgi mõelda ja homme hommikul seda teemat uuesti käsitleda. ja öelda näiteks, et lepime kokku punktides A, B, C ja D ja kui me milleski kokku ei lepi, siis äh, võime selle küsimuse jätta lahtiseks järgmise koosolekuni, aga nüüd annaksin sõna Taani esindajatele, rääkimaks nende ettepanekust. kes sealt sõna võtab? suur tänu! lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, suur tänu selle kutse eest suur tänu selle võimaluse eest Taani ettepanekut teile tutvustada. täna esindan siin Taani parlamendi Ühendatud Euroopa Asjade Komisjoni. Taani parlament soovis olla parlamentaarse ühiskontrolli töörühma täieõiguslik liige. miks? kõigepealt Euroopa Liidu toimimise leping artikkel kaheksakümmend kaheksa lõige kaks ja Europoli määrus artikkel viiskümmend üks annavad põhjust äh, märkida, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm peaks koosnema liikmesriikide, liikmesriikide parlamentidest ja äh, Euroopa Parlamendi liikmetest Taani parlament on Euroopa Liidu liikmesriigi parlament ning seetõttu me peaksime olema parlamentaarse ühiskontrolli töörühma täieosaline, täieõiguslik liige, nagu teiste liikmesriikide parlamentide esindajad. teiseks, Taani kokkulepe operatiivkoostöö ning strateegilise koostöö valdkonnas on erakorraline kokkulepe, teistsugune kui mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega sõlmitud kokkulepped. kolmandaks, nõukogu otsus, millega kiideti heaks Europoli ning Taani vaheline kokkulepe, käsitleb Taani eriolukorda. Taani on Euroopa Liidu liikmesriik ning ka Schengeni riik. toon mõningad näited. Taani kuulub äh, Euroopa Kohtu reguleerimisalasele ning äh, Taani panustab Europoli äh, eelarvesse, Euroopa Liidu eelarvesse. Taanis on taanikeelseid, taani, taanikeelset personal on Europolis, kes tegeleb meie taotlustega kakskümmend neli seitse. Taani on osa Schengeni alast ja parlamentidevaheline koostöö Euroopa Liidus on alati lähtunud mittediskrimineerimise põhim-, põhimõttest Euroopa Liidu parlamentide vahel. üks näide selle kohta ka, kõik Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid on äh, äh, SE et G konverentsist, hoolimata sellest, et kolm parlamenti ei ole äh, fiskaalkokkulepet ratifitseerunud. ja seetõttu me tahaksime, et kõiki parlamente kaasataks parlamentidevahelistesse konverentsidesse, sõltumata sellest, millisest individuaalrežiimist nende koostöö lähtub. ja veel üks argument, Taani valitsus ning Taani politsei on üks integreeritud osa Europoli koostööst ning äh, see puudutab äh, andmevahetust äh, ja luure infovahetust. kallid kolleegid, Taani parlament soovib olla täieõiguslik parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liige, selleks et meil oleks samuti õigus teostada kontrolli oma valitsuse üle, nii nagu ülejäänud liikmesriikide parlamendid, nii nagu Euroopa Parlament siin on mängus legitiimsus ning aruandluskohustus ning Europoli maine Taanis. hea koostöö vaimus, loodame, et tulete meile vastu. aitäh teile, härra juhataja. Gracias a usted, querido colega. Tengo una lista. tänan, hea kolleeg. nüüd on mul äh, üheksa sõnasoovijat ja kõik saavad sõna, aga tahaksin lühidalt eh, siiski sissejuhatuseks öelda paari asja. Taani on ja on olnud väga hea liitlane Europolile. ent eh, Taani pani Europoliga ühinemise küsimuse referendumile ning referendumil jäi paraku napilt peale ei valik, nii et eh, Euroopa Parlament kaasseadusandjana ja nõukogu ja komisjon samuti üritasid lahendada selle küsimuse Europoli, Europolis Taani osalusest ja selleks me tõesti venitasime nii-öelda õigusakti peaaegu piirideni, et sisuliselt käsitlesime Taanit kolmanda riigina, olgugi et Taani ei ole kolmas riik. ja siis allkirjastasime koostöölepingu operatiivkoostööks Taaniga kolmanda riigina, et eh, anda Taanile võimalus teha koostööd meiega. see on seoses sellega, mida Taani kolleeg rääkis selgituseks. Euroopa Kohus, eelarve formuleeringud, Schengeni koostöö, politsei ja ja info jagamine, see kõik puudutab seda. see oli sissejuhatuseks. nüüd peame lahendama või mitte lahendama küsimuse Taani osalusest JPSG-s, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmas. sellest me praegu räägimegi ning esimesena saab sõna härra Hamber Rootsist, palun. aitäh! ehkki ei ole see, mida, millest mina tahan rääkida, nii tihedalt seotud Taani öelduga, aga tahaksin äh, tänada kõiki tänaste seisukohavõttude eest ning usun, et tegemist on väga hea koostööga eri riikide parlamentide vahel. usun, et äh, parlamentaarse kontrolli töörühm peab, äh, et Europoli tõhu, üle tõhus kontroll sõltub tõesti meie koostöörühma heast tööst, aga oluline on ka, et et me oma kogemuse saaksime nii-öelda edasi anda oma kolleegidele kodumaal. ehk asi puudutab siin seda, et tuleks rakendada just see, mida, millest Europoli esindaja rääkis, et kui ei ole mõistlikku informatsiooni, mida jagada, siis ei saagi mõistlikku informatsiooni jagada. et siin on räägitud eri seisukohtadest ja meie jaoks Rootsis on oluline kujundada koostöö tõhusaks. Troika troikat tuleb arvestada ja ma mõtlen praegu, et näiteks parlamentaarsetes raamides tuleks juba tagada, et et eh, töö on sidus ja tööd korraldatakse targalt. ning eh, õigus esitada küsimusi on väga oluline ning eh, ühiste ressursside küsimus on ka tähtis. usun, et Euroopa Parlamendis peaks veel kord järgi mõtlema selle üle, mida me täpselt siin teha tahame. kuidas see koostöö meie parlamentide vahel hakkab välja nägema, kas on mingid piirid sellele koostööle, keelte küsimus näiteks on väga oluline küsimus. ning algses ettepanekus seda käsitleti ja mis puudutab otsustamisprotsessi, siis usume meie, et konsensus on niisugune tark äh, valik aga igal juhul küsimuste esitamise õiguse üle peaks veel kord järgi mõtlema, kuidas see praktikas hakkab välja nägema, või päringute esitamise õiguse, järelepärimiste. ja samuti tuleks üritada säilitada paindlikkus. nimelt ei saa me kohe kõike kirjalikult reguleerida. no loomulikult pikaajalised programmid ja nende järgimine on oluline, aga sellega seoses tekib risk, et kui see väga pikaajaliselt äh, paika pannakse, siis võib seda olla raske muuta. nii et kõike ei peaks kivisse raiuma. aitäh! väga mõistlike ja tasakaalukate märkuste eest. nüüd annan sõna härra Visse-, Visseele Prantsuse senatist. ei? jah? ma võtsin juba sõna, härra esimees. ja ma annan pigem sõna oma kolleegile, anna sõna üle aitäh, palun proua, teil on sõna. aitäh, härra esimees! kõigepealt suur tänu selle väga konstruktiivse arvamuste vahetuse eest ning äh, see on olnud ka varasemate parlamentidevaheliste kohtumiste vaim Europoli teemal. märgin, et Prantsuse parlamendi liikmed on pikalt juba rääkinud, kui oluline oleks järelevalve Europoli üle. juba kahekümnendast detsembrist kaks tuhat kolmteist võeti meil vastu resolutsioon, kus rõhutati liikmesriikide parlamentide rolli Europoli töös andmekaitsenõuete tagamisel ning Euroopa pal-, Euroopa liikmesriikide parlamendid on nüüd leidnud kompromissi ja me liigume edasi äh, ühiskoostöö vormi poole Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, et teostada demokraatlikku kontrolli Europoli üle ning selleks, et see koostöö rakenduks, peaks meil olema pragmaatilises vormis kujundatud kodukord. nii et me, me peaksime mitte vahetama arvamusi hea tava üle, vaid konkreetselt vaatama, mida teeb Europol ja analüüsima seda, kas kas Europoli tegevus tagab julgeoleku valdkonnas tõhusa koostöö liikmesriikide vahel ja põhiõiguste tagamise selle juures. ja siin minu hinnangul oleks väga oluline, et me mõtleksime järgi oma otsustamisprotsessi üle. konsensus võib tekitada olukorra, kus otsust ei suudeta vastu võtta, nii et võib-olla peaksime mõtlema ka mingile hääletusmenetlusele, millega oleks võimalik äh, tehtavatele otsustele järelevalve osas anda piisav legitiimsus ja vajalik oleks tagada ka meie töö sidusus ja sellega seoses kerkib kohe sekretäriaadi küsimus. siin räägiti Troika sekretäriaadist, et tagada logistiline koostöö toimimine. ning lisaks peaks olema ka päevakorra ettevalmistamine võib-olla kosaki mudelist lähtudes Troika poolt, aga oluline oleks veel mainida seda, et töörühma liikmed saaksid esitada suulisi ja kirjalikke järelepärimisi. kirjalike osas te juba rääkisite meile, aga pigem võiks, aga ma arvan, et peaks olema võimalus esitada ka suulisi järelepärimisi Europolile info saamiseks esmaallikast tuleks informatsioon ning äh, seda järelepärimist võiks ka käsitleda lühikeses arutelus, kui see puudutab tundlikku küsimust. see oleks meie ettepanek siis, siis, senora äh,, eh, estamos de acuerdo. aitäh. oleme päri sellega, et tõesti me peame neid küsimusi lähemalt arutama, siis eh, otsustamisprotsessi küsimus ja konsensuse küsimus, sellega ei ole probleemi, nagu ma ütlesin juba. et mis, kui nüüd asi puudutab järelepärimisi suulisi ja kirjalikke, siis ka siin minu meelest probleemi ei ole, aga nüüd saab sõna proua Sippel, kes on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni eh, eestkõneleja Euroopa Parlamendis ja suurepärane eestkõneleja. aitäh! esimees, ma ei palunud küll ametlikult sõna, aga kuulates eh, Taani kolleegi sõnavõttu ja tema palvet saada töörühma täieõiguslikuks liikmeks, siis minu spontaanne reaktsioon oli, ja te kuulsite seda vist üsna selgelt, eh, see oli ei ja miks, eh, miks see niisugune oli, tahaksin lihtsalt selgitada. Te juba rääkisite referendumist, mis toimus Taanis, referendumist, mis, millega rahvas otsustas, et Taani ei peaks osalema muuhulgas Euroopa Liidu töös. meil toimus pikk arutelu parlamendis selles küsimuses, et me arutasime seda, et tõesti, siin on referendumiga tegemist ja seda tulemust tuleb võtta tõsiselt, samas soovisime äh, näidata valmisolekut jätkata mingis vormis koostööd selles valdkonnas ja, ja korraldasime siis lahenduse, mille õigsuse osas paljudel kolleegidel siiani on kahtlusi, aga igal juhul me üritasime teha nii, et Taani vaatamata referendumi tulemusele ei langeks täiesti Europoli raamidest välja, vaid et talle oleks tagatud vähemalt kolmandale riikidele avatud võimalused. see selleks, aga ausalt öeldes, kui te nüüd äh, soovite täieõiguslikuks liikmeks saada, siis minu vastus on ei, sellepärast et kui me võtame seda otsust, mingit otsust tõsiselt, siis peavad seal olema tagajärjed. vabandust, aga nii see on, te hääletasite ju ei, et te ei taha osaleda Europolis. ja kui me hakkame teile nüüd andma kõiki samu õigusi, nagu on kõigil liikmesriikidel, sest liikmesriikidel, liikmesriikidel peavad ju olema võrdsed õigused, aga noh, teie puhul on ju meil olemas referendum, kus vastus oli ei. kui me nüüd läheme sellest mööda, nii-öelda trikitame Taani täieõiguslikuks liikmeks, siis mis on, oli selle referendumi mõte? siin me näeme probleemi ning äh, mitte saatmaks vale signaali ka teistele ja meenutamaks meie liikmesriikidele ja parlamentidele ning ka meie kodanikele, et kui nad hääletavad äh, mingis küsimuses, siis peavad nad endale aru andma, et see hääletus loeb ja sellel on tagajärjed. nii et sellest seisukohast lähtuvalt vabandust, aga minu isiklik seisukoht on, et ülaltoodud põhjustel või eeltoodud põhjustel ei saa Taani saada teiste liikmesriikidega, praeguseks kahekümne seitsmega, samu õigusi töörühmas. aitäh! aitäh! nagu alati, eh, esitasite oma seisukoha väga selgelt. annan nüüd sõna härra Laanetile Eesti Riigikogust. eesistuja, ta on vist kõige õigem öelda ma usun, et äh, siin saalis ei ole nüüd küll mitte ühtegi inimest, kellele läheks korda Euroopa turvalisus. olenemata sellest, kas ta on Rahvusparlamendist või olenemata sellest, ta on Euroopa Parlamendist. ja sellest tulenevalt on, ma usun, meie ühiskomiteel üsna oluline roll, et läbi järelevalve teostamise on meil võimalik tõsta Europoli usaldusväärsust, efektiivsust ja tulemuslikkust nagu te härra Dias de Mera ütlesitegi. jah, see on ju ääretult tähtis. ja selleks, et äh, me oleksime edukad, on meil vaja ka otsustusprotsessi, mis oleks kiire ja efektiivne. nagu Troika on ka välja toonud, et siis tegelikult äh, põhimõtteliselt peaks ju järelevalve olema konsensuspõhine. kuid kas me ei võiks võtta eeskujuks ka teatud analoogiaid, nagu kasutab COSAC või ministrite nõukogu, selleks et olla just nimelt efektiivsed. nii et me võiksime selle üle väga tõsiselt mõelda sellise ettepaneku on teinud paljud teised liikmesriigid nii et oleme paindlikud aitäh Gracias, señor Lanet. Ahora le damos la palabra a mis... aitäh, härra Laanet. nüüd äh, härra Popov, Bulgaaria Thank you very much, but uh, I've uh, already withdraw my question. aitäh, aga võtan oma küsimuse tagasi, sellepärast et uh, sellele juba vastati. tänan. tänan teid, härra Popov. Itaalia senatist uh, signor Crimi, palun. Grazie Presidente, <clears throat> grazie per il lavoro fatto e per il... tänan ning tahaksin teid tänada tehtud töö ja esitatud eelnõu eest. Itaalia senat on seisukohal, et JPSG roll on väga oluline ning et nii on võimalik Euroopa Liidu tööd toetada. oleme paljude parlamentidega samal seisukohal selles, et töörühma tegevus peab tuginema kompromissile kodukorra osas, mis oleks vaja võimalikult ruttu paika saada. mis puudutab keelte küsimust, siis usume, et mõte, mille kohaselt töökeelteks või ametlikeks keelteks oleksid inglise ja prantsuse keel ja delegatsioonidel oleks võimalik oma kuludega tagada tõlge oma keelde, nagu enne räägitakse, oleks hea lahendus, oleme sellega päri nüüd sekretäriaadi küsimus. siin usume, et oleks mõistlik ähm, leida teatav kompromiss, näiteks vaadates äh, Bundestagi muudatusettepanekut, mis on suunatud troika mõtte realiseerimisele kui me selle süsteemi siin rakendaksime, võiksime kasutada mingit tugistruktuuri, JPS-keele, tuleks niisugune struktuur tagada. ja see võib olla struktuur, mis äh, kujuneb ähm, loomulikul kujul Troika sekretäriaadist, keda toetab Euroopa Parlamendi personal. ning äh, kõik see endaga täiendavaid kulusid ei tooks, sellepärast et kulud langeksid eesistuja Troika liikmete parlamentidele ja Euroopa Parlamendile. nüüd teised küsimused. millest rääkis Euroopa Parlamendi delegatsioon ja mida käsitleti enne siin. ma usun, et nad väga olulised ei ole, aga siiski oleksid hea mõte arvestada kodukorra sõnastamisel, nii et oleme päri Euroopa Parlamendi delegatsiooni toetatavate muudatusettepanekutega. aitäh! härra Krimmi. küsiksin üht. kuulasin väga hoolikalt seda, mida te rääkisite sekretäriaadi rahastamisest. ja kui te saaksite meile selle osa esitada kirjalikult, oleks sellest suur abi homse arutelu ettevalmistamisel. nüüd Soomest kolleeg. suur tänu, austatud juhataja, kallid kolleegid. oleme tulnud kokku siia Euroopa Parlamenti sellepärast, et ühtsena oleme me tugevamad kui kõik liikmesriigid eraldi võetuna meie ühiseks eesmärgiks on toimiv Europoli kontrollimehhanism ja see ühine ülesanne on oluline, nagu äh, härrad Moraes, Aeg ning teised on siin juba öelnud. Soome soovib, et me leiaksime viiele küsimusele ühise ühised lahendused. me loodame, et meie töö kujuneb tõhusaks, mõjusaks ning äh, on oluline ka tulevikus. mis puudutab Taani äh, rolli, siis äh, Soome lähenemisviis on selles küsimuses pragmaatiline. tegemist on parlamentaarse töörühmaga Taani on Euroopa Liidu liikmesriik, hoolimata sellest, et Taanil on Europoliga oma kokkulepe, oma erikord, nagu ka juhataja siin juhtis tähelepanu, on see erikord teistsugune kui kokkulepped, mida Europol on teinud kolmandate riikidega. ja praktilise, praktilisuse seisukohast ei äh, oleks mõistlik luua veel ühte kolmandat erikategooriat äh, lihtsalt taanlaste jaoks. nii et äh, Soome toetab seda, et Taani osaleb ühiskontrolli töörühmas täieõigusliku liikmena. suur tänu kõigile juba tehtud töö eest ning loodetavasti on meil võimalik homme ka kodukord vastu võtta, aitäh! suur tänu selle sõnavõtu eest. proua Talvitje ja Soome toetab siis seda, et Taani oleks parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liige. ja nüüd siis Sloveenia esindaja, palun suur tänu, et mulle sõna andsite, Sloveenia delegatsioon usub, et kui me räägime kodukorra projektist, siis peaksime seadma endale eesmärgiks jõuda miinimumkonsensuseni ning ähm, koostada selline kodukord, mida on võimalik hiljem täiendada, kui me hakkame oma tööd hindama. oluline on see, et Europoli üle teostataks kontrolli ning ähm, riigid eraldi võetuna poliitikute äh, ambitsioonid ei tohiks takistada seda protsessi, me peaksime olema võimalikult pragmaatilised. ilma kodukorrata ei saa me ühiskontrolli töörühma kaudu kontrolli tagada ning loodetavasti homme võtame vastu ka kodukorra. Sloveenia delegatsioon juba suhtus positiivselt äh, kodukorra projekti ning meil suuri probleeme äh, ei ole ka muudatusettepanekutega. on veel viis lahtist küsimust. Äh, troika ja järjepidevuse küsimus, oleme sellega päri. otsustusprotsess konsensusega, meie leiame, et see on kõige parem lahendus kuid äh, oleme valmis tõkete vältimiseks võtma kaalumisele ka selle võimaluse, et kui konsensuse võimalust on juba üritatud, siis äh, võiks kasutada kaheksakümne protsendi või nelja viiendiku enamust. mis puudutab keelesüsteemi, süsteem peaks olema võimalikult lihtne ja võimalikult äh, odav ning tehniliselt lihtne loodetavasti saame lähtuda erinevate teiste parlamentide vaheliste foorumite mudelitest. sekretäriaat, suhtume sekretäriaadi mõttesse positiivselt, kui sekretäriaat oleks kontaktpunktiks ega tooks kaasa täiendavat finantskoormat liikmesriikidele. alarühmad, me ei saa täpselt aru, millised need peaksid olema, kas sellega tuleks kaasa asjaolu, et need rühmad kohtuksid eraldi või kohtuksid nad osana kogu ühiskontrolli töörühmast äh, tavakohtumiste raames, me tahaksime täpsustusi selles küsimuses, aga üldiselt kutsuksime kõike üles konsensusele minema, et me saaksime homme ka kodukorra vastu võtta, kodukorda seda on ju võimalik tulevikus ju täiendada, aitäh. Muchas gracias por, también por la. suur tänu. et äh, te tutvustasite Sloveenia positiivset seisukohta. ja Poola ja härra Appel. suur tänu lugupeetud äh, juhataja, Troika muudatusettepanek tundub äh, olevat väga ratsionaalne. see peaks aitama tagada meie tegevuse järjepidevust, nii et oleme valmis äh, sellele kahe käega alla kirjutama. sekretäriaadi küsimus. ühelt poolt on kõikides liikmesriikides, parlamentides juba oma sekretäriaadid, see süsteem töötab väga hästi, aga need inimesed töötavad alati oma parlamendi jaoks. ja nii see tulevikus ka jääb. kas äh, on võimalik töötada välja selline süsteem, kus meil on äh, autonoomne sekretäriaat ja kui, kus, kus me leiame ka rahastamisvahendid selle sekte-, sekretäriaadi töö rahastamiseks ja milline peaks olema selle sekretäriaadi struktuur? Need küsimused on praegu vastuseta siis otsustusprotsessi küsimus. konsensuse põhimõte, põhimõttelise aluspõhimõttena töötab COSAC-is väga hästi ja seetõttu leiame, et see on kõige parem lähenemisviis, sellepärast et kõik liikmesriigid, kes aktiivselt osalevad otsustusprotsessis, on, neil on oma õigused ja otsusteni oleks kergem leida, jõuda. siis aja küsimus, kõik esimehed, kes jagavad kõneaega, peavad seda tegema nii, et kõikidel liikmesriikidel oleks võimalik sõna sekka öelda nii et ma arvan, et võib-olla peaksime kirjutama lihtsalt seda, et kõikide liikmesriikide esindajatel peab olema võimalus äh, sõna saada äh, ja kuidas siis aega jagatakse, selle üle otsustab esimees ise. aitäh. Gracias a usted, Mr Apel. suur tänu, härra Apel. nüüd saab sõna härra Pistorius Saksa Bundestagist. daamid ja härrad, teeksin siinkohal kaks märkust. Europol, nii nagu kõik julgeolekuorganisatsioonid, elavad kahest asjast. esiteks on tal vaja usalduskrediiti ja teiseks äh, tõhusat parlamentaarset kontrolli. mõlemad tõrgeme käsikäes ja ma arvan, et äh, need ettepanekud praegu on läinud õiges suunas usalduse juurde muidugi on äh, kaastöötajate meelekindlus ja usaldusväärsus tähendab seda, et on meil ühine arusaam selles osas, kuhu Europol peaks suundama ja mida tegema. ja sellepärast tahaksin kohe alguses öelda, et olen proua Sippeliga päri Euroopa Parlamendist, mul oleks ka hea meel, kui Taani oleks täisliikmeks, aga loomulikult see toimib ainult teatud tingimustel. kes ei ole äh, kohustusena võtmas äh, koostööd ja kaastööd, ei saa ka olla otsustus äh, õigusega selge. vabatahtlik kaastöö, mis kõigile tuleb kasuks, on hea asi, aga äh, siis äh, ka vaatleja positsioon ja vaatleja liikme positsioon peaks olema viimane asi. Äh, oleme nõus, et õige on see, et sisulist koostööd saaks jätkata ja oleme väga nõus sellega. teine asi, alltöörühmad alltöörühmade puhul on sisuliselt küsimus selles, et tööd peaks lihtsustatama ja loomulikult tahame me igasugust kulude kasvu sellega vältida ning loomulikult on oluline see, et alltöörühmad peaksid paralleelselt kokku saama oma ettenähtud korralise koosoleku raames, mis aset peab leidma ning loomulikult elektrooniliselt saab ka ju arvamusi vaheldada. ei pea ju alati kokku saama näost näkku, et töö tulemusi ette valmistada. meie arust on äh, Saksa ülemkoja arust siis äh, on sekretäriaadi töö oluline, seda oleks vaja kindlasti kuluneutraalselt korraldada, see oleks äh, rahvusparlamentide esindajate huvides, et selline sekretäriaat häid töötulemusi ka toodaks ja see oleks ka Euroopa Parlamendi sekretäriaadi töö lihtsustamine ja ma ei usu, et Euroopa Parlamendi ühegi komisjoni sekretäriaadil oleks vähe tööd üldiselt jah, päringuõigus, küsimuste esitamise õigus on olemas, see on õige ja eh, kirjalike eh, küsimuste esitamise õigus on asi, mille osas meil on siin üleüldine konsan-, konsensus olemas. sest eh, kui selline õigus on olemas, et ehk siis õigus küsimusi esitada peaks olema ka sekretäriaat, sest kes neid siis haldab ja laiali jagab. E-, edasi, meie parlamendi positsioonist teame väga täpselt, kuivõrd lemmikteemaks on igasuguste päevakorraliste ja kodukorraliste tegevustega tegelemine, aga me teame ka, et kodukord kui selline ei ole mitte kivisse raiutud ja oluline on see ka, et aeg-ajalt saaks kodukorra üle vaadata, vaatame, mis hästi toimib, mida oleks võimalik parendada ja siis saame ka häid töötulemusi, suur tänu! Muchas gracias, senor Pistorius. Eh, me referiré a suur tänu teile, härra Pistorius paljud teie küsimused on tähtsad. aega on napilt, aga see, mida te ütlesite, püüan selle lihtsustatult kokku võtta. aga nüüd saab kõigepealt sõna Belgia esindaja. suur tänu teie esimees, head kolleegid. Belgia delegatsiooni nimel tahaksin teha kolm kiiret märkust. esiteks, mis puudutab meie Taani kolleegide kandidatuuri ja positsiooni, siis siseasjade komisjonis föderaalses parlamendis eh, me arutasime eelmise aasta lõpus seda küsimust ja oleme otsustanud, et eh, Taani soov saada Euroopa Liidu ühiskontrolli töörühma täisliikmeks eh, on õigustatud ja nad võivad loota meie toele. teiseks, keelerežiimi küsimus. meie toetame täielikult seda, mida härra Dias de Mera just ütles, keelte kasutuse kohta, nii et siin ei peagi rohkem ma lisama. ja kolmandaks, meie usume, et tähtis on see, et me arutaksime hääletust konsensuse teel. põhimõtteliselt on meil puudu siin need kaks sõna. esinejate konverents otsustas, et põhimõtteline hääletamine toimub konsensuse teel. miks aga ei ole see täpselt niimoodi sõnastatud, siin on ebaselge meile me ootame igal juhul koostööd kõikide koos, kõikide liikmesriikide vahel ja Europoli vahel, aitäh! no muchas gracias a usted, señor. suur tänu teile. oleme teie positsiooni tähele pannud, et toetate Taani äh, täisliikmelisust. Kreeka parlamendist saab sõna härra Voroskopoulos järgnevalt, palun suur tänu teile. suur aitäh ka, et äh, tegite selle suure ettevalmistuse ära käesolevaks koosolekuks, suur aitäh, et töötasite selle kallal. Teie, Euroopa Parlament ning ka eesistujariik Eesti, suur aitäh teile. ja suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes on teinud häid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid me toetame eh, enamusi neist, aga tahaksin oma riigi positsiooni teatud muudatusettepanekute osas valgustada. Eh, ütleksin siinkohal, et iseenesestmõistetav on see, et meie debatid peaksid olema tõhusad ja teisest küljest, et näha, millised praktilised võimalused meie kät-, käsutuses on. ja millised piirangud eh, samuti. mis puudutab Taani osalust siis kompromisslahendus on see, mida Küprose Rahvusassamblee esindaja ütles. meil on täisliikmed, kellel on hääleõigus, siis on meil liikmed, kes täielikult osalevad menetluses, aga neil ei ole hääleõigust, näiteks Taani võiks siin olla, ja siis on vaatlejaliikmed, kellel ei ole muidugi samasugust staatust nagu eelnevatel mis puudutab korralduslikke ettepanekuid, mille peamiselt on teinud Saksamaa, siis ma arvan, et troika loomine oleks tõhus, see toimiks, meil on olemas äh, ka erinevatest teistest organisatsioonidest äh, samasugune äh, kogemus, kus meil on eesistujate troika, troika ka mm, ajalist järgnevust ja loogilisust töösse toob ja töörühmade, alltöörühmade osas äh, see ei peaks mitte selle töörühma koosoleku ajal töötama, vaid pärast seda paralleelselt ning töörühmade tööd siis täiskogu, täiskoosseis vaataks. edasi liikmete kõneaja küsimus. selle peaks otsustama ikkagi ära eesistuja. tõsi on et kolm minutit enamus juhtumitel ei ole piisav aeg. see on väga piirav ajaraamistik. aga kui kõneleja vajab rohkem aega või tahab rohkem aega, siis saab esimees ju öelda, kas lubatakse tal kõneleda kolm või kuus minutit. otsustus äh, ajakava suhtes on meie koduriigil Kreekal vahepositsioon, meile tundub, et mõningate juhtumite puhul, kui näiteks on tupiktee, peaksime kvalifitseeritud hääle, häälteenamuse põhimõtet rakendama. aga me ei peaks mitte kasutama seda algusest peale, ilma et meil oleks konkreetselt menetluslikku äh, põhimõtet. konsensuslik otsustamine. kui otsus on vaja teha Äh, ja meil on lahknevad arvamused, on tupiktee, siis peaks kasutama midagi muud. keelerežiim, see, mida kasutatud on siiani ja öeldud on siiani, on õige, äh, mul oleks veel paljutki öelda, aga tänan teid kannatlikkuse eest, aitäh! aitäh teile ja järgmiseks äh, on sõna proua Floreal Rumeenia alamkojast. Thank you, Mr Chair, dear colleagues suur tänu teile, esimees, head kolleegid, mul on au siin olla ja räägin oma emakeeles, ütleb kõneleja. ma kuulas, lugesin väga tähelepanelikult kõik muudatusettepanekud läbi ja tegelikult äh, väga huvitav oli see. Äh, me tahaksime tagada eesistumise järjepidevust ja kui me oleme nõus troikaga, siis ähm, sekretäriaadi peaks äh, pakkuma äh, troika. me oleme põhimõtteliselt nõus sellega, kõik liikmesriikide parlamendid peaksid olema kõikides alarühmades esindatud, kui me räägime nendest alarühmadest. kuidas need alarühmad peaksid töötama? ükskõik kuidas nad ei töötaks, igal juhul peaks olema võimalik äh, kohtuda enne seda, kui tuleb kogu täiskogu, selleks et äh, need alarühmad saaksid oma järeldused esitada täiskogule. see tähendab seda, et äh, rühmad peavad oma tööd tegema hästi. otsustusprotsess, me peame Bratislava deklaratsiooni austama, seal on välja toodud konsensuse põhimõte ja meil peaks olema selline süsteem, äh, mille kaudu me saame äh, oma tegevust äh, ellu rakendada. sada kolmkümmend riik, liiget on ja kui me räägime küsimustest, siis kui kõik esitavad küsimuse kord kuus, siis me võime takistada kogu Europoli tööprotsessi, seda me ju ei taha. Noticia y es que mm, el tiempo de interpretaciones info tarvis ütlen, et meie tõlgid äh, on täna siinkohal piiratud ajaks ja tegelikult igaks õhtupoolikuks on see niimoodi, me ei räägi siin poliitikutest, ütleb kõneleja, vaid äh, professionaalidest, kellel on ka teatud tööaja piirangud. nii et äh, teen ettepaneku, et järgmised kõne, kaks kõnelejat võtame Leedu esindaja kõigepealt ja härra Schuster veel Bundestagist saab sõna ja siis jätkame siin homme härra Georgalusega Küproselt ja härra Solei, kui olete päri, siis võtame kõigepealt kaks kõnelejat tänaseks ja siis jätkame homme. nii nagu oli kavas ette nähtud. suur aitäh teile kannatlikkuse ärasaama eest ja annan Leedu esindajale sõna. suur tänu teile, esimees, tahaksin tänada libekomisjoni ja tahaksin tänada ka Eestit Eesti eesistujat selle debati korraldamise eest sel väga tähtsal teemal. mul on hea meel, et nii paljud parlamendiliikmed on oma arvamusi väljendanud äh, meie ühtse töörühma kodukorra teemal. see tähendab seda, et me kõik tahame aktiivselt panustada sellesse, et meie kodanike turvalisus oleks suurem tänases maailmas ja suurte väljakutsete ees. reeglite ülevaatamise klausel, et vaatame kodukorra reeglid üle kahe aasta möödudes. ametlikult ei ole Leedu oma kommentaare kirjalikult esitanud, aga oleme arutanud, millised võiksid olla meie kodukorra reeglid ja toetame neid riike, Iirimaa, Horvaatia, Ungari Saksamaa, kes on muudatusettepanekuid teinud äh, keelerežiimi puudutavalt. härra Dias de Mera mainis, et dokumente peaks tõlgitama. et kui kõik dokumendid, parandab kõneleja, oleks tõlgitud kõikidesse liikmesriikide või töökeeltesse, oleks see meie jaoks suur koormus. sellega olen ma nõus. aga ma arvan, et suuline tõlge on kasulik, sellepärast et niimoodi on meil kiirem ja parem arutelu, parem analüüs kõikide detailide üle, mis on väga olulised ja me kõik teame, et äh, kõige raskem asi ongi detailidega rinda pista. ja sellepärast teen ettepaneku, et äh, otsime kõikvõimalikud äh, võimalused välja, et tagada tõlge kõikidesse töökeeltesse. sest see oleks eeltingimus äh, meie töö edule. rahvusparlament ja Euroopa Parlament peavad tegema koostööd ja edu meile kõigile selles. suur tänu teile, hea kolleeg. ja nüüd Bundestagi kolleeg härra Schuster, palun suur tänu teile, esimees, et te andsite Saksa Bundestagile veel kord äh, sõna. tahame selgitada oma ettepanekuid äh, ja muudatusettepanekuid, mille tegime. jätan ära siit äh, troika ja kirjalike küsimuste ning keelerežiimi asjad, sellepärast et juba väga suur enamus on vist nende küsimuste taha koondunud ja tundub, et üleüldine konsensus olemas, aga tulen alltöörühmade küsimuse juurde tagasi ja ka äh, sekretäriaadi küsimuse juurde. ma usun, et Europol vähemalt äh, Saksa perspektiivist lähtuvalt äh, peab tegelema äh, ennetavamalt äh, ja tal, teda ootab suur tulevik, kui me räägime Euroopa S äh, olevatest turvaohtudest ja ohtudest tervikuna, see tähendab ka võib-olla, et me peame nendele, selle pädevused üle vaatama ja samas taktis peab jätkuma ka parlamentaarne kontroll, sellepärast et parlamentaarne kontroll on demokraatia kõige teravam mõõk. ja me oleme praegu just sellise töörühma löö-, loomise lävel ja meil peaks olema ka enesekindlust nendes asjades, mis tänases kodukorras on juba nähtavad, mitte kokku hoida eh, ilma selleta, et see tähendaks kulusid. mis puudutab eh, näiteks alltöörühmasid, eh, siis ma usun, et on väga lihtne ette kujutada, et kui me selles organis saame kokku ainult kaks korda aastas, et väga raske on jätkuvat parlamentaarset kontrolli ainult kaks korda aastas kohtuses tagada. ja sellepärast oleks meil mõte, et näiteks andmekaitse või terrorism ja terrorismivastane võitlus praegusel hetkel võiksid olla need põhjused või allteemad, mis võimaldaksid luua mingi võrgustiku või töörühma eh, nende organi liikmetest, kes ka oma koduriikidest erinevates äh, töövormides saaksid ette valmistada öö, äh, tausta kahes olulises teemavaldkonnas, et tagada meile julgeolek, et tegeleda nende teemadega pidevalt äh, ja läbi aasta, mitte lihtsalt kaks korda, kui kohtume. parlamentaarne kontroll peab olema pidevalt tagatud, vastasel juhul ei toimi see. ja seetõttu kutsume meie üles sellele, et luua alltöörühmad. siis sekretäriaadi küsimus. ma olen täiesti veendunud selles, et libe komisjon saab sellega praegu hakkama küll ja võib-olla keskpikas perspektiivis ka, aga olen ka täiesti veendunud, et meie töörühm praegu siin äh, praegu on oluline samm edasi, meie asutav koosolek on teetähiseks Europoli ajaloos ja aastate jooksul tulevikus on meil vaja sekretäriaati, mis pidevalt tegeleb meie küsimustega, kirjalikud päringud ja küsimuste esindajad ja nii edasi, esitamised ja nii edasi. see, et see midagi ka maksma ei peaks minema, näeme me väga olulises ja huvitavas Rumeenia esindajate ettepanekus. muidugi Troika kolm äh, osalist peaks seda rahastama kaheksateistkümneks kuuks küll, aga kas need inimesed töötavad rahvuspealinnades või nad saadavad äh, meile, töötavad interneti teel, töötavad Brüsselis, need küsimused tuleb esitada ja nutikalt me ei pea seda kõike kivisse raiuma, paindlikkust on vaja, aga ühtne ühine sekretäriaat on praegu juba tuntav ja vajalik ja viimane argument, olen ka ühe rahvusliku kontrolli töörühma liige ise ja olen täiesti veendunud, et järgmise kahe aasta jooksul me uutest äh, aspektidest saame niivõrd palju teada, et me peame äh, neid asju hakkama tulevikus juba muutma, nii et need muudatusettepanekud, mis praegu juba arutelul on, on tuntavad, äh, peab nendest asjadest rääkima, mina seda asja edasi lükkaks, aitäh. suur tänu teile, härra Schuster ja Küprose parlamendi esindaja saab järgnevalt sõna. suur tänu. me vabandame tõlkide ees, et hoiame neid kauem kinni, ütleb kõneleja. aga tahaksin selgitust, ehk saate selgitada? see ei puuduta muudatusettepanekuid, ütleb kõneleja. oleme nõus, kõik, et selleks, et meil oleks tõhus parlamentaarne ühiskontroll ja ka aktiivne osalus töörühmas peab olema eh, Europoli haldusnõukogus esindaja olemas, see on ette nähtud ka vastavalt artiklile viiskümmend üks. parlamendina, Küprose parlamendina arvame me, et selle inimese nimetamine peaks toimuma just meie poolt, hoolimata selles, kas meil on kodukorrareeglite järgi konsensus olemas. kas selgitate kahte asja? esiteks, kas olete nõus positsiooniga, et me peaksime defineerima oma esindaja, äh, sõltumata sellest, kas me jõuame kodukorralistes küsimustes äh, konsensusele homme, ja teiseks, kas olete meie esindaja menetluse või nimetamise menetluses kokku leppinud juba Europoli haldusnõukogusse? suur tänu, ütleb esimees. hästi kiiresti võtan asja kokku juba homseks ette. homme jätkame oma aruteluga. ainuke asi, mida mina soovin paluda, on see, et libe komisjoni sekretäriaat saaks meile äh, võtta kokku täna väljendatud arvamused kolleegide poolt, mis puudutab meid Äh, lõhestavaid küsimusi praegu. praegusel hetkel on Taani näol tegemist vaatlejaliikmega. Europoli haldusnõukogu küsimuses tegemist on hääleõiguseta vaatlejaliikmega. meil on muideks teie informatsiooniks olemas ka õigustalitlused, tegemist on väga pädevate spetsialistidega ka meie komisjon annab neile tegelikult väga palju tööd äh, teha. ja eelmisel nädalal palusime ka õigusarvamust, mis puudutab äh, Taani äh, liikmelisust. Nad peavad küll veel asjasse süüvima, aga nad ütlevad vähemalt esialgsete andmete põhjal üsna selgelt, et seda olukorda ei ole mitte Euroopa Liidu määruses ega ka aluslepingutes konkreetselt sätestatud. kõikidel osapooltel on kohustus tegutseda vastavalt aluslepingutele ja sellele, mis artiklis kaheksakümmend kaheksa on sätestatud. aga siin ei ole mingeid konkreetseid reegleid. kas Taani saab osaleda? seda on öelnud meile õigustalitus. suur aitäh, et olete olnud täna siin kohal, jätkame homme ja äh, tänan ka tõlke. esimees ütleb, et tegemist on parimate tõlkidega maailmas. ja esimees jätkab veel, et pidage silmas midagi, mida te ei ole võib-olla ilmselt taibanud. et kirjalik tõlge ja suuline tõlge on kaks eri asja. suuline tõlge on see, mis siin täna juhtub, kirjalik tõlge aga kirjalikult. see tähendab siis dokumentide ja erinevate tekstide tõlkimist, kirjalikku tõlget. me siin ei eristanud seda tänastes aruteludes, sellepärast tahtsin seda mainida. suur aitäh kõigile teile ja sellega on meie koosolek täna lõppenud. ja me kohtume homme hommikul ja ütlen veel, ütleb esimees, et olete oodatud ka vastuvõtule, mis algab kell seitse Yehudi menuni äh, esimesel korrusel siinsamas hoones, aitäh!